kallid kolleegid, alustame nüüd oma koosolekut, sellepärast et meie aeg on väga piiratud ja meil on väga palju teemasid vaja käsitleda ja üsna palju kõnelejaid on ka. Äh, niisiis tahaksin alustada meie koosolekuga, tervitan kõiki ja tuletan teile meelde, et me jätkame nüüd oma hommikust äh, koosolekut, kus käsitleme selliseid Äh, teemasid nagu Euroopa kodanikuks olemine, vaba liikumise õigus, õigus konsulaarkaitsele ja samuti koostöö tsiviilõiguse vallas. ja nüüd pärastlõunal räägime sellest, kuidas äh, tõhustada Euroopa Parlamendi valimiste demokraatlikku mõõdet ja tugevdada Euroopa Liidu kodanikuks olemist lisaks minu sissejuhatavatele sõnavõtu, sõnavõtule saab sõna veel üheksa inimest, nii et, et küll kõigil on aega ainult äh, viis minutit, et meil oleks aega ka küsimusteks ja aruteludeks. Äh, es-, esimeses voorus, mis on tund ja poolteist, äh, tund ja pool, räägime sellest, kuidas tõhustada Euroopa Parlamendi valimiste demokraatlikku legitiimsust ja tugevdada Euroopa Liidu kodakondsust ja räägime tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisseaduse reformist. see seadus reguleerib Euroopa Parlamendi valimisi, me räägime demokraatiast ja selle rollist Euroopa demokraatlikus süsteemis ja räägime sellest, kuhu, kuidas eh, Euroopa kodanike algatust edasi arendada. ja nüüd sissejuhatuseks mõned sõnad ka Euroopa Parlamendi valimistest. nagu me kõik teame, eh, valimisseadused Euroopas on väga keerulised ja need eh, tähendavad tundlikke poliitilisi valikuid ja need valikud muutuvad üha eh, keerulisemaks, kui me räägime Euroopa Parlamendi valimistest. mõnikord me unustame ka ära eh, ja nüüd me arutame tihtipeale ka asju liikmesriikide parlamentidega ja me kipume ära unustama, et aluslepingud Äh, panevad paika Euroopa Parlamendi valimiste menetluse, kas see kord peab olema siis kas ühtne või see peab tuginema kõigile liikmesriikidele ühtsetel põhimõtetel, nii et, et aluslepingud annavad Euroopa Parlamendile õiguse ette valmistada Euroopa Parlamendi valimiste seadus ja siiani oleme suutnud seda teha, Euroopa Parlamendi valimised äh, toimuvad endiselt liikmesriikide seaduste alustel ja nende seaduste lähenemine on äärmiselt erinev äh, olulistele küsimustele, mis on seotud äh, kodanikuks olemisega ja Euroopa kodanike võrdsusega, nagu aluslepingutes see on sätestatud ja arvestades kõiki neid erinevaid valikuid liikmesriikide tasandil, on meil äh, süsteem väga keeruline ja Euroopa Liidu kodanikuks olemise ja võrdsuse põhimõte on tihtipeale kahtluse alla seatud. kui me valmistasime ette uut Euroopa Parlamendi valimisseadust, siis mõtlesime just sellele, et tuleks tegeleda sellise küsimustega nagu kodanike osalus ja kaasatus. Äh, osalusprotsent valimistel, nagu me teame, on äh, ka kehvapoolne ja samuti tahtsime luua tõelist Euroopa avalikku ruumi kus Euroopa tasandi poliitilisi küsimusi saaks valimiskampaania käigus arutada ning tahaksime ka parandada äh, valimiste võrdsust ja nende äh, läbipaistvust ja nähtavust. kõik need teemad on eesmärgiks, et muuta, äh, millest lähtusime Euroopa valimis, parlamendi valimisseaduse reformimisel ning äh, tahaksin rõhutada, et meie oma ettepanekus ei ürita äh, täielikku ühetaolisust sisse viia, vaid me üritame äh, vaadata, kuidas lähendada liikmesriikide valimissüsteeme. me leiame, et meie ettepanek on tasakaalustatud ja mõistlik. Need lahendused, nii need lahendused, mis on välja pakutud, kui ka menetluslik külg ja me jätame Äh, liikmesriikidele siiski üsna palju otsustamisruumi ähm, äh, näiteks kas või äh, jätame otsustamisruumi väga paljudes küsimustes. mis puudutab seda uut valimisseadust, siis sellega tegelesid kaks raportööri kahest fraktsioonist ja alustaksingi arutelusid sellega, et annaksin nendele raportööridele sõnu. kõigepealt saab sõna Jo Lainen ja tal on, sul on ainult viis minutit Yeah, thank you very much, uh, Danu. aitäh, Danut ja tere tulemast kõigile, kes tulid sellele väga olulisele kuulamisele ja mul ei ole viie minutiga mitte mingeid probleeme, sest sa juba rääkisid peaaegu kõik ära. Äh, sa rääkisid juba kõigest, mis selles ettepanekus on, mis läks edukalt läbi AFCO komisjonist ja ka täiskogult. Äh, seal ei olnud asjad nii kerged, aga ometigi olime edukad ja me peame tõesti endid õnnitlema eh,. parlamendi eh,, parlament kasutas oma algatusõigust just nimelt seda ettepanekut tehes. ma arvan, et kõik siin on nõus sellega, et osalusdemokraatia Euroopa Liidus on äh, tõesti väga oluline kui me iga viie aasta tagant valime maailma ainsa riikide ülese parlamendi. maailmas ei ole midagi, mida saaks Euroopa Parlamendiga võrrelda, me oleme ainus parlament, mis valitakse eh, vabalt ja otse eh, üle riigi piiride, aga eh, esimest korda ma osalen valimiskampaanias ja ma loodan, et see kampaania, ei ole, ma ei osale esimest korda valimiskampaanias ja ma kogu aeg loodan, et see läheb paremaks, aga ei lähe Äh, hullemaks läheb ja äh, mulle tundub, et inimestel on mulje, et tegemist ei ole Euroopa Parlamendi valimistega, pigem on äh, see riiklik valimiskampaania, peetakse arutelusid, mis puudutavad riigi jaoks olulisi küsimusi, natsionalism kasvab ning kõik need ühist Euroopa huvi pakkuvad teemad, kõiki neid käsitletakse puht riiklikust vaatevinklist ja seda ka Euroopa Parlamendi valimistel ja niimoodi asjad hästi minna ei saa ja ei lähegi, nad lähevad täiesti valesti ja seetõttu on ülim aeg, et me reformiksime neid eh, tingimusi, et meil toimuksid tõelised Euroopa Parlamendi valimised. me tegime üsna ambitsioonikad ettepanekud, aga me teeme ettepaneku, et nõukogu võiks ühehäälselt otsustada, et eh, luuakse Euroopa valimisringkond. see tähendab, et siia kotta eh, valimine toimub üle kogu Euroopa kahekümne kaheksas liikmesringi, riigis Äh, ja seda on parlament nõudnud juba kakskümmend aastat, me teame, et seda on raske saavutada, vastuseis on tugev, aga see oleks ähm, läbimurre, see oleks tõesti äh, võimalus pidada tõelist Euroopa tasandi kampaaniat, Euroopa tasandi arutelusid, kui Euroopa poliitilised erakonnad äh, suudaksid paika panna Euroopa kandidaatide nimekirjad, keda saavad tõesti valida kõik Euroopa Liidu kodanikud. see oleks esmaklassiline, aga eks näis. ja äh, kuna meil võib-olla kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ei ole veel võimalus selliseid valimisi korraldada, pakkusime välja, et Euroopa erakonnad esitavad äh, oma esinumbrid äh, erakonna kongressidel vähemalt kaksteist nädalat enne valimisi ja ma arvan, et need eh, esinumbrid oli suur samm edasi, sest et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me esimest korda neid kasutasime, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal tuleb seda korrata ja me teame, et eh, on väga palju vastuseisu nende poolt, kes ei soovi tõelist eh, Euroopa tasandi valimisi, need ei soovi ka neid esinumbreid ja me teame, et nõukogu vähemalt meie ettepanekut arutab teine oluline element on Euroopa erakondade nähtavus, mina olin kahe tuhande kolmandal aastal Euroopa erakondade statuudi raportöör, nii et, et need Euroopa tasandi erakonnad on juba kaua aega olemas olnud, aga nad ei saa tegutseda, nad ei saa võidelda mandaatide pärast ja neid eriti ei tunta, sest nad on äh, nähtamatud nii et, et me tegime ettepaneku, et valimiskampaaniates, televi-, äh, televisioonis, äh, valimis sedelitel, et seal peaks olema lisaks erakondade nimedele ka Euroopa erakondade nimed. väga vähed kodanikud, vähesed kodanikud teavad midagi nendest erakondadest. Need on minu arvates olulised elemendid, mis aitaksid edendada Euroopa Parlamendi valimiste just nimelt Euroopa mõõdet. teiseks äh, tahaksin mainida läbipaistvust ja seda, kuivõrd tõsiselt tuleb valmistuda Euroopa Parlamendi valimisteks me saime teada, et liikmesriigiti on äh, olukord erinev, seitsekümmend kuni üheksakümmend viis päeva enne valimiste päeva tuleb kandidaadid üles seada. Äh, niisiis ma küsisin endalt, et kuidas on võimalik korraldada seitsmeteistkümne päevaga valimiskampaaniat, kui ei teagi, kes veel kandideerivad. selline asi ei ole tõsine. ning äh, tihtipeale koostatakse need nimekirjad erakonna juhatuste poolt väga viimasel hetkel ja kodanikud isegi ei tea täpselt, kes need kandidaadid on, neil ei ole võimalust kandidaatidega kohtuda. nii et, et meie kehtestasime tähtajad, kompromiss oli kaksteist päeva enne valimiste päeva, see on siis kolm kuud ja selle aja jooksul on võimalik pidada kampaaniat, kohtuda inimestega, aga mitte seitseteist või kaks nädalat enne valimisi. see ei ole tõsine suhtumine Eh, see ainult näitab, et eh, poliitiline klass ei suhtu Euroopa Parlamendi valimistele, valimistesse eriti tõsiselt ja me tahame sellist suhtumist muuta. siis eh, võrdsus, me tahame soolist võrdõiguslikkust. meil on parlamendis naisi juba esindatud, aga mitte piisavalt, olukorda tuleb parandada, naised moodustavad poole ühiskonnaliikmetest ja valimisseaduse muutmisega avaldaksime survet erakondadele et äh, nad pööraksid tähelepanu ka soolisele võrdõiguslikkusele. kallid sõbrad, me oleme oma töö teinud. täiskogu on selle ettepaneku heaks kiitnud ja nüüd ähm, on äh, vaja otsustada nõukogul äh, paraku nõukogus on vaja ühehäälsust ja alati on mõni riik, kes on mõnele asjale vastu, nii et, et lõppkokkuvõttes on oht, et mitte midagi ei sünnigi ja see oleks tõesti kahetsusväärne ma arvan, et meie peaksime tõesti avaldama survet ja hoolitsema selle eest, et järgmistel valimistel eh, oleksid meil tõesti korralikud ettepanekud eh, valimiste korraldamise kohta ja mul on tõesti kahju, et poliitikud ja valitsustegelased, kes räägivad eh, sellest, et nad vajavad Euroopa tasandi lahendusi, kui on vaja midagi konkreetset ära teha, siis kohkuvad tagasi ning kasutavad igasugu argumente, miks ei ole võimalik või miks seda ei peaks tegema. nii et, et avaldagem ühiselt survet, et meil oleksid paremad tingimused tõeliselt euroopalikele valimistele aastal äh, kaks tuhat üheksateist, aitäh, Joo! ja äh, ma pean ütlema, et tema ei ole eh, eeskuju, mida järgida, ta rääkis seitse minutit, nii et, et nüüd on vaja kedagi, kes näitab, et ta suudab viie minutiga hakkama saada ja Ramon Harukui on järgmine. Eh, Yo... aitäh, proua esimees. soovisin rääkida, rääkida ühest AFCO komisjoni algatusest, mis on loomulikult seotud ka Euroopa Liidu poliitilise aruteluga meie demokraatia kvaliteedi üle. mul oli au olla e-demokraatia raporti raportöör. see on siis seotud sellega, kuidas meie demokraatia, meie demokraatia probleemid on seotud nende vahenditega, mis tulenevalt, tulenevad meile info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast et meie elu kergendada. mis puudutab meie demokraatiat, Euroopa Liidu ja liikmesriikide demokraatiat, siis siin on tõsiseid probleeme ja on põhjust tunnistada, et meil on tõesti tõsine demokraatia kriis. Roderiku teoreem ütleb, et mida enam on üleilmastumist, seda vähem on meil demokraatiat, sest demokraatia põhineb rahvusriikidel ning mitmetasandiline, mitmetasandilist juhtimist on väga keeruline ühendada traditsiooniliste demokraatia reeglitega ka Euroopas. meil on tõsine demokraatia kriis, sest järjest raskem on selgitada öö, kogu seda kompleksset valitsussüsteemi meie kodanikele. me kasutame sõna kriis, sest meie institutsioonide kuvand on kahju saanud, meil on probleeme korruptsiooni ja muudegi nähtustega, räägime kriisist ka seetõttu, et erakonnad soovivad kodanike ja institutsioonide vahelised suhted enda monopoliks haarata. räägime kriisist ka seetõttu, et vana ühiskondlik lepe on sattunud kriisi. see ühiskondlik lepe, mis lõi sideme kodanike ja institutsioonide vahel. inimesed on ärritunud, ma läheksin isegi nii kaugele, et öelda, et inimesed on väga vihased selle kriisi tõttu, kus nad peavad elama. ebavõrdsus suureneb, probleeme on avalike teenistu-, teenustega ning tundub, et majanduspoliitika, mida aetakse, on mõneti piiratud, võttes arvesse ülemaailmset turgu. see nimekiri on väga pikk. võib öelda, et meie demokraatia on haige kas tehnoloogia saaks siin aidata? meie koostame siin raportit e-demokraatia kohta. aga seda mitte seetõttu, et me usume, et IKT või internet on mingisugune võluvits. me teame, et meil on põhimõttelisemaid ja struktuursemaid probleeme, aga on mõtet uurida, kas IKT ei võiks meile anda mitte mehhanismi, mis läbi me saame oma demokraatiat parandada. proua esinaine, ma kohe lõpetan. me koostame seda raportit selle põhjal, mis juba üle kümne aasta tagasi on alguse saanud, nõukogu ja komisjon on sellega pikalt juba tegelenud, paljudel riikidel on varasemaid kogemusi näiteks e-valimistega, kodanike osalusega e-valitsemises. seega me ei leiuta jalgratast. meil on päris palju eeskujusid, me üritame tagasihoidlikult vaadata, mida on saavutatud ning mida on võimalik teha tulevikus tegemist ei ole teoreetilise aruteluga, sellest on kirjutatud palju raamatuid, tehtud uurimistöid, aga sellest see raport ei räägi, me soovime välja tuua praktilised lahendused, võimalused, millest saaks võita meie demokraatia, meie kodanikud, et side eh, kodanike ja institutsioonide vahel oleks tugevam soovime ka selgelt välja öelda, et meie varasemad kogemused annavad meile võimaluse ka lõhkuda teatud müüte, sest müüte on väga palju. liiga palju võib-olla usutakse tehnoloogia ravivasse võimesse. on näiteid sellest, et lobirühmad pigem võidavad sellest läbipaistvusest, mitte kodanikud. niisiis, soovime üle vaadata kogemused ja eeskujud minevikust, aga loomulikult soovime arvesse võtta ka ohtusid meie demokraatia ees. härra Schöpflin. Thank you very much, Chair, and thanks to everybody who's come along and suur tänu Äh, suur tänu kõigile, kes siia tulid ja on valmis mind kuulama. räägiksin eelkõige Euroopa kodanikealgatusest. kodakondsus minu jaoks tähendab äh, üksikisiku ja teise äh, vaheliste suhete reguleerimist. võib olla hea kodakondsus ja halb. kommunistlikud süsteemid demonstreerivad halba. ideaalne oleks, kui kodanik saab mõjutada võimu ning võim reageerib sellele. see on väga kompleksne protsess, aga ka dünaamiline. mõlemad pooled selle jooksul muutuvad, kui nad üksteisele reageerivad. Euroopa Liidu tasandil on Euroopa kodanikualgatus nimeliselt vähemalt üks selline vahend, millega saaks kodanike panust ära kasutada Euroopa Liidu tegemistes millega mõjutatakse Euroopa Liidu võimu. ma ei hakka täpsemalt sellest rääkima, see on aluslepingus artiklis üksteist osas neli, on vaja miljonit allkirja ükskõik millisel teemal ja siis võib välja tulla selle põhjal seadusloomulise algatusega. see tegelikult nõrgendab komisjoni monopoli seaduslike loomeliste eelnõudega välja tulla. seega see võib olla väga tõsine instrument, aga sellest on nüüd möödunud peaaegu neli aastat pärast seda, kui kodanikualgatus toimima on hakanud ning võib äh, kindlalt väita, et äh, igasuguste kriteeriumite kohaselt on selle edu olnud null. jah, mõningad algatused on esitatud, mõningaid, äh, mõningate puhul alles kogutakse allkirju, aga nii palju, kui mina tean, kui just hiljuti midagi pole juhtunud pole mitte ükski nendest tipnenud millegi konkreetsega, ehk siis õigusloomelise eelnõuga. võib vist tõdeda, et kodanikualgatus ei ole olnud edukas. pessimistid, ja neid on küll, ütlevad, et see on läbi kukkunud, mina pessimist ei ole. ma ei ütle, et see on läbi kukkunud, aga ma ütlen lihtsalt, et tal ei lähe kõige paremini. päris palju tööd on vaja veel ära teha, ka komisjoni poolt. loomulikult parlamendis meie jälgime põhiseadusasjade komisjonis seda tööd. eelkõige tundub mulle, et komisjon ei ole just kõige kiiremini reageerinud, kui viisakalt ennast väljendada. Nendele algatustele reageerimine komisjoni poolt on olnud, ütleme, mittetäiuslik ma tean, et kodanikuühiskonna esindajad väidavad, et see on lihtsalt, mõned, mõned neist väidavad, et see on aja raiskamine, teised ütlevad, et ei, et midagi on võimalik ikkagi saavutada, aga komisjon peab olema aktiivsem. kodanikuühiskonna esindajatest need, kes tegelevad sellega, ma ei tea täpselt, palju allkirju küll on kogutud tänaseni, aga see, neid on kindlasti mitu miljonit, mõningad kodanikuühiskonna esindajad ütlevad minule, et see on aja raiskamine, sellest ei tule kunagi midagi siis nad küsivad endalt, miks ma muutusin euroskeptikuks, mis on täiesti mõistlik reaktsioon sel, sellises olukorras. mina isiklikult soovin, et see instrument toimima hakkaks, selle kallal on vaja veel tööd teha ja ma väga sooviksin, et võimuesindajad reageeriksid palju avatumalt äh, kodaniku, kodanike algatustele, aitäh! suur tänu! ning nüüd Euroopa Komisjoni esindaja põhiõiguste ja liidu kodakondsuse direktoraadi direktor härra Paul Neemits. suur tänu, proua esinaine! väga meeldiv, et te mind siia kutsusite, komisjon loomulikult töötab enama demokraatia nimel Euroopas. me oleme edu saavutanud, liikudes ülesmäge koos Euroopa Parlamendiga, esimesed valimised olid seitsmekümne üheksandal aastal, siis saavutati kaasotsustusmenetlus, tippkandidaadid tulenes tegelikult poliitilisest tahtest, mitte äh, äh, õigusloome, seadusemuudatustest, sest üheksakümnendatel juba sooviti seda, aga, aga kakskümmend aastat kulus selleks, et see teoks saaks. ning nüüd Joe Laineni poolt tutvustatud parlamendi seisukohad, äh, millega üritatakse kodifitseerida seda Spitzenkandidaat kaptenite küsimust, me toetame seda väga, sest see muudaks ka demokraatia toimimise paremaks. niisiis, võitlus on raske, me oleme saavutanud ka edu, aga palju on veel vaja teha. tutvustaksin mõningaid fakte, mis tulenevad hiljutisest uuringust. alustuseks tuletaksin meelde, milline oli osalus äh, pro-, äh, protsent nende spitsenkandidaatidega. kas slaidid on üleval? jah, teine slaid, palun. mul oleks vaja teist slaidi. tuletaksin teile meelde, et pärast nende tippkandidaatide äh, kaasamist on osalus, on lõppenud osaluse langus Euroopa valimistel ainult null koma kolmkümmend üheksa protsenti vähenes äh, osalus mul on ikkagi teist slaidi vaja. pilt osalusest on väga mitmekesine, väga madal osalusprotsent oli eriti nuurt, uutes liikmesriikides, Ida-Euroopas. põhjuste üle võib siin vaielda, üks põhjus võib olla ka selles, et siseriiklik öö, äh, öö, äh, seisukoht demokraatia suhtes üldisemalt, mida peegeldavad ka, peegeldab ka osalus Euroopa valimistel, on teistsugune. kohalike omavalitsuste valimistel osalemine on ju sama tähtis komisjoni jaoks ja, ja ka see on vähenenud. seega äh, madal osalusprotsent Ida-Euroopas ei ole spetsiifiline Euroopa Liidus. seda tuleb silmas pidada sest madal osalusprotsent on ka kohalike omavalitsuste valimisel. väga lihtne on öelda, et kodanikud lihtsalt ei mõista Euroopa asju, aga olgem siin ettevaatlikud, sest kohalike omavalitsuste tegevus on väga lähedal kodanikele, aga ka seal on madal osalus. nüüd hüppan siit väikestest demokraatia öö, küsimustest suurtele. kõigepealt väikesed, kas neliteist miljonit eurooplast, kes elab mõnes muus liikmesriigis kas nad saavad äh, valimistel osaleda, kas nad teavad, et neil on selleks õigus. ning suur demokraatia küsimus on, kas demokraatia Euroopas toimib. Nendel tuleb vahet teha ning hüppame hoogsalt ühelt teemalt teisele ja selgitame, mis on mis. ja nüüd see slaid, mis teie ees on, puudutab seda väikest demokraatia küsimust, nimelt kas kodanikud teavad, et kodanik, kes elab teises riigis, omab hääletusõigust, neliteist miljonit on neid ja kuuskümmend seitse protsenti inimestest teavad Euroopas, et kui nad elavad teises liikmesriigis, on neil valimisõigus. järgmine slaid. hopsti läheme suure demokraatia küsimuse juurde. mida teha selleks, et nelisada miljonit valijat uksest välja saada? komisjoni uuring näitab järgmist. siin midagi loomulikult üllatavat ei ole poliitikute jaoks, loomulikult äh, soovitakse teada, äh, milline on poli-, Euroopa poliitikate mõju nende pä-, äh, igapäevaelule, see on kaheksakümmend neli protsenti, kaheks-, seitsekümmend seitse protsenti näiteks soovib teada, millised on juhtkandidaadi eesmärgid, see on suur protsent ning seitsekümmend kaks protsenti ütlevad ka, et on oluline, et äh, kampaaniamaterjalid oleks seotud ka Euro mõne Euroopa poliitilise perega. järgmine slaid, jällegi väikesed küsimused demokraatias. see puudutab seda neljateistkümmet miljonit, nüüd väga äh, rütmiliselt hüppame me suurelt teemalt väikesele ja vastupidi. kakskümmend üks protsenti inimestest äh, teises liikmesriigis kogesid probleeme, kui nad soovisid uues liikmesriigis hääletada. see puudutab seda neljateist miljonit jällegi viiskümmend üks protsenti äh, neljateistkümnest miljonist leidsid, et äh, liigne halduskoorem on seotud äh, valimiseks registreerimisega, see on väike demokraatia küsimus, mitte suur, millega tegeleb parlament oma algatuses, aga kui me räägime kodanike õigustest siin, siis on oluline seda arvesse võtta ja järgmine slaid jällegi suur demokraatia küsimus kodanike seisukohad, seisukohad selle kohta, kuidas oleks võimalik lihtsustada valimiste, valimistel osalust Euroopa kohalikel valimistel. see on jällegi väike küsimus, vabandust. kui oleks üks, igale inimesele saadetud kirjad selle kohta, kuidas registreerida ja hääletada, see on oluline e, e-hääletus on oluline ja nii edasi. järgmine slaid, suur demokraatia küsimus jällegi. parem juurdepääs uudistele ja poliitilistele saadetele üle piiride. siin et teeksin väikse pausi. eelmise kampaania kau-, käigus tippkandidaatidega nägime me seda, et esiteks nende kandidaatide reisimise ümber tehti suurt kära, nad külastasid kahtesada neljakümmet kuute linna üle Euroopa, sotsiaalmeedias räägiti neist palju, aga kui nad pidasid oma debatte, siis piiriülene ülekandmine öö, geoblokeeriti sageli. see oli suur probleem, üritasime sellega tegeleda ka digitaalühisturu reeglite puhul, tuleks tagada, et tulevikus, kui toimuvad poliitilised debatid või edastatakse poliitilist infot, siis ei geoblokeeritaks seda in-, internetis, kui tegemist on olulise poliitilise uudisega see on oluline mitte ainult valimiste ajal, kui inimesed peaksid nägema näiteks Itaalias toimuvat tippkandidaatide debatti. see on oluline demokraatia jaoks ka liikmesriikide sees. on väga oluline sedagi silmas pidada. meil on vaja tagada, et poliitilised uudised liiguksid vabalt üle piiride et ka inimesed, kellel on probleeme meedia pluralismiga või demokraatiaga, et nad saaksid kasutada ka muid infoallikaid. viiskümmend kolm protsenti vastanutest meie uuringus ütlesid, et nad on osaliselt rahul infoga, aga piiriülest infot on liiga vähe ning kritiseeriti geoblokeeringut. kaheksakümmend kolm protsenti olid huvitatud enamatest programmidest ja poliitilistest saadetest üle Euroopa Liidu ning üheksakümmend üks protsenti usub, et Äh, selline piiriülene info liikumine aitaks paremini kujundada oma poliitilisi seisukohti. ja viimane slaid on eriti oluline ja suur info, siin midagi uut ei ole, paljudes liikmesriikides on internet ja sotsiaalmeedia, eriti Google, Facebook ja Twitter, äh, saanud kõige tähtsamateks poliitilisi infoallikateks. seda ütlesid ka vastanud, et võtmeallikaks on internet üle seitsmekümne eh, protsendi ning sotsiaalmeedia eh, on eh, üle viiekümne protsendi arvates tähtsaim. ma ei tea, mis küll vahe neil on, aga kui panna nad kokku, siis need on ilmselgelt olulisemad kui ajalehed, televisioon või raadio. seega, kui te räägite demokraatiast, siis mõelge interneti ja sotsiaalmeedia peale, sest need on peamised infoallikad. ja minu viimane ettepanek, kui me üritame mobiliseerida inimesi osalema Euroopa demokraatias, siis ärme räägime ainult valimiste päevast räägime ka konkreetseid lugusid selle kohta, kuidas osalemine Euroopa Parlamendi töös ning tegemistes Brüsselis aitab kaasa tuua poliitilisi muutuseid. ma illustreeriksin seda ühe näitega, kus me saaksime midagi rohkem ära teha, näiteks viimane hiljutine eh, andmekaitsereform. tulemus oleks olnud teistsugune, kui umbes kakskümmend aktivisti, näiteks Max Schrems Viinist üle Euroopa, ei oleks aktiivselt tegelenud siin Brüsselis oma vaadete väljendamisega, võitlemaks äh, rikaste ettevõtete lobiga. ning selliste inimeste tegemiste kirjeldamine võib-olla oleks palju kasulikum inimeste kaasamisel, kui me räägime siin aluslepingutest või teisasest, teisesest õigustikust see on oluline mitte ainult meie demokraatia jaoks, vaid ka meie äh, kohtud vastutavad ju selle eest. Max Schrems äh, sai olulise kohtulahendi, mis puudutas äh, seda turvalise sadama küsimust USA massijärelevalve puhul. ehk siis kohus on reageerinud siin kodanikuühiskonnale ja parlamendile, kus väike arv inimesi, kui võrrelda üüratute lobiettevõtetega teisel pool, on suutnud olukorda muuta. ning ma arvan, et me peame ise ka palju paremini edastama inimestele neid lugusid, kus osalemine demokraatias äh, läheb kaugemale kui lihtsalt valimine. aitäh, direktor Neemits ning tahaksin siinkohal öelda, et meil on vaja tõesti Euroopa Komisjoni toetust, kui me räägime äh, valimisõiguse üle nõukoguga läbi. Andrew Duff nüüd, meie endine kolleeg ning üks euroopalikumaid eurooplasi üldse. sõna on teil. Thank you very much uh.... suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel täna siin olla ja uh, mul on hea meel selle võimaluse üle, et saan Äh, oma järeltulijaid siin äh, tervitada neid, kes on nüüd asunud äh, koostama raporteid valimisreformi kohta, kes on välja andnud edukad resolutsioonid. aga pean ütlema, et valimisreform on tegelikult veelgi olulisem, kui ta välja paistab, ähm, palju keerulisem ähm, koostada, välja töötada. kui te arvate, ja alusleping on Euroopa Parlamendile küll andnud algatusõiguse valimisreformi ähm, ellu kutsuda. ja täiesti õigustatult, sest kujutage ette, kui keeruline on paluda, et komisjon hakkaks sellega tegelema ja tuleks välja ühe põhjaliku ettepanekuga mul on hea meel ka nüüd Ähm, näha, et nõukogu nõustus sellega, et parlament tegeleb teemaga ja kui edasi rääkida, siis Euroopa Liidu demokraatia kriisi aluspõhjused on selles, et liikmesriikide erakonnad ei ole suutnud jätkuvalt kodanikele selgitada Euroopa integratsiooniprojekti. Nad on lihtsalt loobunud sellest, mõned muidugi ei teagi, kui suure ulatusega see integratsioon on, mõned on äh, jällegi kadedad selle üle, kui palju võimu Euroopa Parlamendile on antud ja olgem ausad, mõned liikmesriikide erakonnad on lihtsalt äh, omaks võtnud häbiväärse lähenemise Euroopa projektile üldse ja eriti pagulaskriisile. seega meie eesmärk selles töös on täiendada liikmesriikide erakondade tööd tugeva äh, Euroopa mõõtmega läbi, mõõtmega läbi Euroopa-üleste äh, poliitiliste erakondade. aidates hallata Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat. ja Euroopa erakonnad äh, muidugi võistlevad omavahel ka äh, poliitilise võimu parlamendikohtade pärast, äh, positsioonide pärast nii parlamendis, Euroopa Parlamendis kui ka komisjonis ja loomulikult ka võistlevad oma poliitiliste seisukohtadega. Te olete näinud milline mõju on liikmesriikide erakondade taandarengul olnud just seoses liikmesriikide endi parlamentide õigusega teostada järelevalvet. me oleme saanud mitu protesti liikmesriikide parlamentidelt selle Ähm, resolutsiooni otsuse projekti kohta, millega soovitakse äh, muuta protokoll kahe sätteid. muidugi kollast kaarti äh, ei saavutata, seda lävendit, mis võimaldaks kollase kaardiga välja tulla äh,, aga ikkagi liikmesriigid on väljendanud rahulolematust meie ettepanekutega ähm, valimisreformi suhtes ja äh, nende suhtumist tuleb võtta tõsiselt. me peame nüüd selgitama liikmesriikidele, kus algab subsidiaarsus, kust algab ühtlustamise protseduur. Euroopa Parlament on nii varem ja muidugi mina olen võib-olla ka selles süüdis ja ka praegu püüdnud selgitada ja õigustada oma ettepanekuid. mina arvan, et kuigi otsuse projekt peab ühendada selliseid erinevaid valimisringkondi tippkandidaatidega, ei ole see kontseptsioon piisavalt täpne ja põhjendatud et alustada tõesti kolmepoolseid läbirääkimisi selleks, et kokkulepe saavutada nõukogu äh, ja komisjoniga. parlament muidugi täiesti õigustatult püüab oma tippkandidaatide ähm, ettepanekud päästa, aga ma kardan, et kui teisi konkreetsemaid ettepanekuid ei ole selle kohta, et äh, üle-euroopalised parlamendikohad tõesti luuakse äh, nagu esmase õiguse alusel kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või ma ei tea, siis või meie kogemusi arvestades võib-olla kahe tuhande neljakümnendaks aastaks, siis äh, parlamendi legitiimsus põhiseaduslikes küsimustes äh, väheneb. võib-olla isegi paljud nõukogu liikmed püüavad haarata eh, ohje enda kätte, et siis järgmine kord komisjoni presidenti ise valida. ja tahaksingi sellele küsimusele keskenduda. Uh <clears throat> alustada võib parlamendi otsusest, aga edasi tuleb minna Verhofstadti raportiga, sest seal visandatakse just neid aluslepingute muudatusi, mida Euroopa Parlament soovib läbi viia minu arvates on täiesti võimatu saavutada kokkulepe valimisprotseduuride ja muude küsimuste osas. mida mõjutab näiteks liikmesriikide vaheline parlamendikohtade jaotus. kui ei ole täieulatuslikku eh, sellist eh, konventi, eh, mis kõik liikmesriigid kokku toob. ja me arvame, et parlament peaks selliseks konvendiks valmis olema. oleme valmis mõjutama selle konvendi töömeetodeid. aga ka ettevalmistustöödeks, mis viiks läbirääkimisteni. kui me ajastusest räägime, siis eh, kahjuks ilmselt need läbirääkimised ei jõua lõpule enne järgmisi parlamendivalimisi kolme aasta pärast. aga tähtis on see, et see töö, mida tehakse, see püüe tugevdada ja süvendada Euroopa parlamentaarset demokraatiat föderaaltasandil, mängiks jätkuvalt kampaanias olulist rolli, eriti erakondade kampaaniates, aga ka parlamendis üldisemalt ning komisjon peaks toetama palju informeeritumat eh, ning aktiivsemat kampaaniat. tänan. Andrew, I would like now to invite. suur aitäh. ma tahaksin Ibetatšinile sõna anda. Te olete siin, väga hea, hea, et te suutsite Euroopa Parlamenti sisse pääseda meie reeglid on nüüd sellised, et igale äh, kõneleja antakse kõigepealt viis minutit. Jacques Delors'i äh, instituudi direktor saab sõna, palun. Thank you, sorry for the delay, yes I will. suur aitäh, tõesti vabandage, et ma hilinesin, mul tekkis viivitusi pääslas, aga ma saan kohe oma teema juurde asuda. ma jätsin mõned dokumendid ähm, saali äh, sissepääsu juurde, need, kes soovib, võib nendega tutvuda. kõigepealt tahaksin öelda seda, et kui Euroopa Liidu kodakondsusest ja kodanike osalusest rääkida, siis rääkigem kvaliteedist. ärgem rääkigem praegu öö, osalusprotsendist, nelikümmend, viiskümmend protsenti nagu USA-s või Šveitsiski. ükstaspuha, millises poliitilises süsteemis praegu see, eh, need valimised ka toimuks, see protsent on umbes samasugune, kui me mõtleme kaotuste teemast. nii probleem ei ole tegelikult selles, probleem ei ole mitte hulgas, vaid kvaliteedis. kuidas eh, tõsta kodanike teadlikkust, kuidas saaks teha nii, et kodanikud saaksid teadlikke valikuid teha Euroopa valimistel. ja selles suhtes on oluline, et kodanikud näeksid, millised on poliitilised eraldusjooned, millised on need äh, liidrite näod. me oleme Jacques Delore instituudis selle teemaga äh, kaua tegelenud, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me nägime, mis toimus, aga meie tahaksime veelgi kaugemale minna. tunneme süsteemi moderniseerimise vajadust ja ka seda, et erakondadel peaks palju rohkem vahendeid olema. praegu tundub, et side või see seos äh, Euroopa Liidu ja kodanike vahel äh, on kuhugile kadunud. rohkem vahendeid, see oli minu esimene märkus, rohkem finantsvahendeid, mitte ainult taskuraha poliitilistele tegijatele. Äh, ma räägin Euroopa Parlamendist ka, aga me kõik ju teame, et Euroopa Parlamendi fraktsioonid olid algselt kõige tähtsamad tegijad, siis loodi üle-euroopalised poliitilised erakonnad ja alles siis Äh, poliitilised fondid. Euroopa Parlament on muidugi tõesti ähm, kõige eakam tegija, aga äh, kindlasti peab olema Euroopa Liidu tasandil ka, äh, ka rohkem vahendeid eraldatud kampaaniale, mitte kelleltki ära võttes, aga me peame arvestama seda, et demokraatia maksab raha, üle-Euroopaline demokraatia veelgi rohkem peame palju rohkem kodanikke kaasama valimistesse või vähemalt püüdma teha nii, et äh, kodanikud teavad, mille, mille poolt nad hääletavad. samuti peaks võimaldama nende vahenditega nii parlamendi erakondadel, fraktsioonidel kui ka äh, üle-euroopalistel erakondadel äh, kampaaniaid läbi viia, kohtumisi läbi viia, sest praegusel hetkel on teatud piirangud eh, nii ühele kui teisele eh, teatud aktiivsuse ülesnäitamiseks. näiteks mina soovitaksin eh, aktivistidele koolitust korraldada. ja veel, see raha, mida eraldatakse, peaks sõltuma Äh, muidugi valikutest, mis otsustatakse ära järgmise kampaania puhul, kaks tuhat neliteist äh, ei olnud äh, eelvalimised nii selged, valikud tehti sõltuvalt parteist, kõik olid ähm, volitatud tegema nii, nagu nad soovisid, aga oleks võinud veelgi kaugemale minna, oleks pidanud teatud soodustusi, finantsmotiva-, motivatsiooni pakkuma erakondadele, näiteks äh, korraldades konvente, et valida välja äh, delegaate, et parlamendiliikmed, äh, partei liikmed saaksid ka oma kandidaate üles seada, nii nagu USA-s võib-olla korraldada eelvalimised, mitte täpselt nii, aga see on ehk üks mõte. ma tahaksin lihtsalt öelda, et see raha, Ähm, raha hulk, mida vaja läheb, sõltub sellest, millised eelvalimised meil toimuvad. ja nüüd Andrew Duff on juba pikka aega rõhutanud seda, et kui tõesti ähm, valimis, äh, Euroopa valimistel oleks selliseid üle-euroopalisi nimekirju rohkem, siis see oleks võib-olla parem. aga võib-olla nii, selle asemel, et üle-euroopalised valimisnimekirjad koostada, äh, katsume äh, rahaliste vahenditega mõjutada seda, et üks eh, igast neljast kandidaadist oleks näiteks eh, mõne muu riigi kodanik kui, kui selles riigis, kus, eh, kus parasjagu kandidaate üles on seatud. et ma arvan, et ma suutsin viie minuti piire, piiresse jääda. suur aitäh, proua Karmen Rass stakeholder consultations, äh, sidusrühmadega konsulteerimise üksus, äh, ma tahaksin aitäh öelda, ma tahaksin rääkida sellest kodanikualgatusest, millest rääkis kolleeg Šeflin ja äh, justiitspeadirektoraadi kolleeg rääkis samuti, võib-olla ähm, liht-, meie äh, see osalusõigus, kodanikualgatusõigus on kõige uuem algatus mis Lissaboni lepinguga sisse viidi ja kaks tuhat kaksteist ka seadustati ja ma tahaksin oma viite minutit äh, kasutada selleks, et kiirelt anda üle, ülevaade sellest, mis minu arvates toimib kodakondsuse puhul, mis koht, mis vähem toimib, kus on võimalik paremini teha midagi ja kuidas parandada kodanikualgatust ja mida oleks vaja teha selleks, et kõik kodanikud saaksid sellest ähm, algatusõigusest kasu, et see tõesti teostuks, et see oleks tõhus vahend kodanike jaoks demokraatias osalemiseks. tahaksin oma viit minutit kasutada ka see, selleks, et võib-olla vastu rääkida härra Schöfflinile tema seisukohtadele seoses kodanikualgatusega ja tema hinnangule Äh, nagu ma ütlesin, kaks tuhat kaksteist seadustati see algatus, ei ole eriti vana, äh, peaaegu viis aastat. Äh, meil on ühte-teist positiivset juba saavutatud, kolmkümmend viis registreeritud algatust komisjonis muidugi. meil ei ole toetusavalduste või allkirjade täpset arvu, aga see on kindlalt üle kuue miljoni kolm edukat algatust on meil olnud ka, neil on üle miljoni toetaja olnud ja me oleme ametlikult komisjoni poolt ka vastanud nendele, praegu on eh, tehtud viis algatust, millega kogutakse siis eh, toetajad, et saavutada miljoniline lävend. see on täiesti pretsedenditu ehm, võimalus, osalemisvõimalus ja see on väga oluline, et me Äh, oleme suutnud seda juba rakendada, aga ma pean ka enesekriitiline olema ja, ja rääkima ka sellest, kus on puudusi. niisiis on meie probleemid, lüngad, vajakajäämised. selle algatusega on seotud ka IT-dimensioon, mis muudab asjad palju keerulisemaks, eriti keeruliseks organiseerijatele online allkirja kogumise süsteem on kõik väga keeruline sertifitseerida, see võtab aega ja see peletab paljusid kodanikke, kes tegelikult võib-olla oleksid huvitatud selle vahendi kasutamisest. siis on vastutuse küsimus keeruline, kodanikukomisjonid, kes neid äh, allkirjade kogumisi äh, korraldavad, ei ole tegelikult juriidilised äh, isikud, samuti on teatud tähtajad probleemiks. ma detailselt ei tahaks kõigest sellest rääkida, aga kõige olulisemad ähm, väljakutsed toon siiski välja ja siis on veel suured nõudmised andmetele, see tegelikult äh, jällegi heidutab paljusid ka kodanikke kasutamast seda algatusvõimalust see on seotud erinevate andmekaitse nõuetega. igas liikmesriigis on need nõuded erinevad, kuigi Euroopa Komisjon tegi väga lihtsa süsteemi ettepaneku. iga liikmesriik kohandab neid vastavalt omale, omadele reeglitele ja lõppude lõpuks tuli välja väga keeruline süsteem. liikmesriigid lubasid siiski süsteemi lihtsustada järk-järgult, aga me ei ole eriti kaugele jõudnud seega äh, need andmetele esitatavad nõuded on väga keerulised ja pa-, ja see, ja need jätavad väga-väga äh, palju kodanikke seda algatusõiguse kasutamise võimalusest kõrvale. me ei tea täpselt muidugi, aga me kujutame ette, et sadu tuhandeid näiteks Ühendkuningriigis äh, et ne, nad elavad väljaspool Ühendkuningriiki, elavad Euroopa Liidus, nad ei saa kasutada seda õigust, ka Iiri kodanikud, kes võib-olla Iirimaal ei ela ja nii edasi. Äh, muidugi, äh, mida me saaksime paremini teha, kommunikatsioon ja teadlikkuse tõstmine on äh, tähtsad, see on tähtis kõigi sidusrühmade ja kõikide osapoolte jaoks tähtis on, et kõik teaksid, et selline vahend on olemas, äh, samuti tuleb teada, kuidas see toimib, andmenõuetest ma juba rääkisin, me tahaksime äh, pidevalt julgustada liikmesriike andmenõudeid äh, lihtsustama, et et süsteem oleks lihtsam, et kõik, kõik kodanikud saaksid sellest õigusest kasu. samuti kaalume praegu, kuidas paremini e, kaalume seda, kuidas paremini kasutusele võtta mm, digiallkirja. E, e, digitaalvaldkonnas on tohutud arengud toimunud, neid tuleb arvestada ja praegu me uurime e, väga aktiivselt, mida on võimalik ära teha, me tahame lihtsustada ka tehnilisi tingimusi online andmekogumis või vabandust, allkirja kogumissüsteemile. me loodame, et me suudame süsteemi lihtsustada ja kokkuvõttes informeerimine, lihtsustamine on tähtsad ja tähtis on see, et kõik, kõik, kellel on teoreetiline algatusõigus, saaksid sellest ka kasu ja saaksid seda kasutada. positiivne aspekt on juba see, et me oleme ühel meelel kõikide institutsioonidega ja, ja paljude sidusrühmadega, eks nendes küsimustes, mida tuleks parandada, ma usun, et liikmesriigid nõukogus, komisjon ja konsultatiivorganid ehm, ning kodanikuühiskonna organisatsioonid on kõik enam-vähem ühel meelel selles suhtes, mida tuleb parandada muidugi, kas on vaja määrust kiilet läbi vaadata või mitte, selles suhtes on äh, eriarvamusi, me saatsime jaanuaris parlamenti ka oma ettepaneku, et soovisime keskenduda neile teemadele, mis võib-olla otsekohe läbivaatamist ei vaja, aga mis on olulised komisjoni jaoks äh, lähimas tulevikus võib-olla tuleks sellega algust teha. samuti Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus on, on meie jaoks tähtis ja nõukogu on, on selle teema jällegi arutusele võtnud. et see on see, kui kaugele me oleme jõudnud teiste institutsioonidega suhetes ja nõukogu ja parlament võiksid ka eh, kodanikualgutusele mm, raha eraldada ja nüüd on e-, eelarverida olemas, varem seda ei olnud, suur aitäh selle eest aga loodame, et järk-järgult tuleb sellele eelarvereale ka raha eh, järgmise eh, eelarvemenetluse käigus, eelarve ettevalmistamise käigus. ja eh, me usume, et kõik osapooled soovivad, et kodanikualgatus kui vahend toimiks, kodanikud saaksid seda kasutada, sellest kasu saada. tänan. suur aitäh ja nüüd anname sõna Euroopa Noorsoofoorumi liikmele Ida Pirkvas-Sörensenile. jah, aitäh ma esindan Euroopa Noortefoorumit ja kõnelen Euroopa noorte nimel. me oleme tunnistajaks sellele, et meil sünnib, meil tekib terve põlvkonda tõrjutud noori inimesi. me ei saa demokraatiat pidada enesestmõistetavaks demokraatia nimel tuli palju võidelda eh, ja see ei olnud sugugi kerge. ja me tähistame demokraatia saavutamist, aga unustame seejuures ära, et me võime selle demokraatiaga ka väga kiiresti kaotada, seitsekümmend kaks protsenti Euroopa noortest, kellel on valim-, hääletu-, valimisõigus, ei käi valimas väga vähe noori on valitud ametikohtadele, ainult üks koma kuus protsenti parlamendisaadikutest on nooremad kui kakskümmend üheksa aastat noored inimesed ei tunne, et neid poliitilises süsteemis esindatakse ja seetõttu umbusaldatakse seda süsteemi ja tulevastel valimistel käiakse veelgi vähem. noored ei ole lollid. kui nad äh, näevad, äh, et poliitiline süsteem ei ole mõttekas, siis nad ei anna sellesse oma panust kui nad kuulevad ühest skandaalist teise järel sellest, kuidas poliitikud on korrumpeerunud, siis nad lihtsalt enam ei lähe valima ja nad ei hakka ka muul moel äh, äh, osalema ametlike struktuuride töös. kui nad saavad teada, et ainult viis, kuidas töökohta saada on, on olla õigest perekonnast või tunda õigeid inimesi, siis nad samuti ei taha enam olla osaks süsteemis mina tegin aasta tagasi oma Erasmuse programmi Portugali. Erasmus on programm, mis peaks edendama solidaarsust Euroopas. ma olin seal kuus kuud aga selle kuue kuu jooksul äh, olin ma tunnistajaks väga paljudele korruptsiooniskandaalidele, et isegi mina, kes ma propageerin demokraatiat ja osalust, hakkasin Euroopa demokraatiasse suhtuma skeptiliselt. ja ma mõistan, miks Portugali noored tunnevad ennast, tunnevad ennast poliitikast võõrandununa, miks nad ei osale valimistel ja asi ei ole niimoodi ainult Portugalis, asi on niimoodi kõikjal Euroopas ma ei näe, et Euroopa suhtuks sellesse nii tõsiseks kui peaks ja see tekitab minus pettumust. noored inimesed ei ole poliitiliselt olnud kunagi nii aktiivsed, nagu nad on tänapäeval. mitte isegi tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandate aastate põlvkonda äh, Põhjamaades ei saa võrrelda sellega, kui aktiivsed on noored inimesed täna. kuigi noored inimesed ei käi valimas, osalevad nad kodanikuühiskonna organisatsioonides, nad avaldavad meelt, nad arutavad Eh, nad eh, räägivad poliitilistest asjadest internetis, nad hoolivad jätkusuutlikkusest, keskkonnast ja paljudest teistest asjadest. aga meil ei saa olla kahte erinevat süsteemi, noored inimesed peavad olema osaks juba eksisteerivates struktuurides. see on ainukene viis, kuidas saame hoolitseda selle eest, et meil on ka kahekümne aasta pärast demokraatia meie Euroopa Noorsoofoorumis usume, et poliitikud peaksid aru saama, et demokraatia on pidev töö, me peame hoolitsema selle eest, et iga põlvkond omandab põhioskused, mis on vajalikud demokraatias osalemiseks. inimene ei sünni nende oskuste ja suhtumistega, ei maksa äh, alahinnata kodanikkonsuse äh, alast äh, haridust ja selles äh, osas on noorsoorganisatsioonid väga olulised. osalev poliitika loomine me leiame, et valimisiga tuleb alandada kuueteistkümnele eluaastale, ma arvan, et tuleb kõrvaldada poliitilised takistused, inimestel oleks kergem äh, valimistel osaleda, räägiti siin juba e-valimistest, hääletamisvõimalustest koolides, raamatukogudes, automaatsest valijaks registreerimiseks ja ja võimalus ka hääletada siis, kui inimene ei ela samas riigis, kus ta on sündinud Äh, noorte kaasamine otsuste langetamisse, lastes äh, neil mõjutada selliseid asju, mis mõjutavad nende igapäevaelu, on äh, väga oluline. meil peaks olema alalised noorte panuse avaldamise struktuurid. see on äärmiselt oluline selleks, et meil oleks ka kümne aasta pärast demokraatia. ja lõpetuseks meil on kodanikeühiskond, meil on vaja tugevaid noorsoorganisatsioone. see on just nimelt see paik, kus noored omandavad selliseid oskusi nagu kompromisside tegemine, kampaaniate korraldamine, arutelude pidamine ja veel paljusid teisi oskusi, mida demokraatias vaja on. asi ei ole ülearu keeruline ning ma ei saa aru, miks me selliseid muutusi sisse ei vii. aitäh! suur aitäh ja suur aitäh, et pidasite kinni ka kõneajast. ja annaksin nüüd sõna proua Adriana Kossile, kes on siin kirjas kui petitsiooni esindaja. E, see petitsioon puudutab kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja e-valimisi Euroopa Parlamenti ja see oli meile inspiratsiooniks tegelikult, kui me äh, valmistasime ette oma ettepanekuid, aga nagu me kuulsime, nõukogus see asi äh, väga suurt heakskiitu ei leidnud, nii et, et meil on veel palju ära teha, nii et, et teil on sõna, proua Koss, suur aitäh! Äh, tahaksin tänada kõiki selle eest, et ma saan teile selgitada, Ähm, äh, milles seisnes minu petitsioon äh, e-hääletus Euroopa Parlamendi valimistel, ma olen pärit Sloveeniast. ma olen vaadanud erinevaid petitsioone, mis me oleme esitanud ning kõnelen positiivsetest ja negatiivsetest aspektidest ja teen lõpuks ka kokkuvõtte. me esitasime Euroopa Parlamendile ettepaneku, mille koostasid üliõpilased ning organisatsioonid e-hääletus parlamendivalimistel oli meie lahendus, kuidas suurendada noorte osalust valimistel, sellepärast et Sloveenias on see osalusprotsent tõesti väga madal e. e-hääletus Sloveenias on mõttetasandil olemas olnud juba kahe tuhande kolmandast aastast, kui Äh, Sloveenia parlamendisaadikud sellise ettepaneku tegid, aga sellest ajast saadik ei ole seda ideed ellu rakendatud. Äh, vahet tuleb teha e-hääletuse ja interneti teel hääletuse vahel e-hääletus tähendab, et me kasutame elektroonilisi vahemeid ja loendame ka hääli niimoodi ning internetihääletus äh, tähendab seda, et Äh, viitab siis sellele süsteemile, kuhu hääled kogutakse. meie jaoks on e-hääletus midagi sellist, mida äh, kasutatakse siis äh, just nimelt veebilehel hääletamiseks ja me paluksime, palusime, et Euroopa Komisjon paneks paika mõned tähtajad või aga suunised selle kohta, kuidas seda ideed ellu rakendada. meie Äh, kaas-, kaasasime ka siis äh, ühe parlamendi, Euroopa Parlamendi saadiku, et inimestel oleks aega äh, harjuda sellise uue hääletusvormiga, selline samm-sammuline lähenemine on sellistel juhtudel äärmiselt oluline. meie petitsioon esitati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning sellest ajast saadik on peamiselt Äh, keskendutud hoopis rändeküsimustele, pagulaste teemadele, aga mina arvan siiski, et e-hääletus ähm, on äärmiselt oluline, see suunab tähelepanu tulevastele tehnoloogiatele, mis on väga palju arenenud, äh, meil on äh, väga palju internetipõhiseid ähm, asju, aga e-hääletus on justkui toppama jäänud meie arvates on e-hääletus hääletus, mis võimaldab valijatel anda oma hääle sõltumata sellest, kus nad valimishetkel on, millises riigis nad on, kas nad on oma koduriigis või kuskil mujal ning e, veebiportaal võimaldaks siis saada ka väga kiiresti infot, selline veebiportaal oleks äärmiselt oluline e, ja mõistlik, aga samas on reservatsioone, mis puudutavad süsteemide turvalisust. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mais avaldati artikkel, kus äh, seda hääletust katsestati Eestis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, see oli laborikatse ning järeldus oli selline, et süsteem ei ole piisavalt turvaline ja seda on võimalik rünnata. minu arvates ei tohiks me süüdistada süsteemi. Äh, probleemiks on lihtsalt usalduse puudumine, me ei usalda inimesi, me eeldame, et inimesed on äh, tõenäoliselt valmis süsteemi kuritarvitama. poliitika kaotab äh, tähtsust, skandaale ja korruptsiooni on liiga palju ning äh, selles valdkonnas peaks midagi muutuma selleks, et e-hääletus saaks toimuda e. e-hääletus ei ole kindlasti äh, mingi võlukepikene, aga see kindlasti aitab mõttelaadi muuta. võib-olla me oleme jõudnud praegu pöördepunkti, me peaksime langetama mõningaid otsuseid ning lõpetuseks äh, äh, räägiksin ka Remsist, kes äh, mõtles välja ühe masina ja ta otsis investeeringuid. inimesed aga ei tahtnud investeerida, öeldes, et meil on niikuinii hobused ja masinad on liiga ohtlikud ja vaadake nüüd, kuhu me oleme välja jõudnud tänaseks. aitäh Äh, tahaksin öelda, et me oleme andnud nüüd kõigile kõnelejatele võimaluse sõna võtta ja nüüd saan anda võimaluse kellelgi, kõikidel küsimusi esitada, keegi pole siiani äh, sõna palunud. Äh, ja me peame selle vooru lõpetama kahekümne viie minuti pärast. muidu mind ju otseselt maha ei lüüa, aga ega asi kaugel sellest ei ole. proua Spinelli kõigepealt aitäh. me oleme kõnelnud demokraatlikust kriisist. nagu ma kartsin, üks asi, millele mõeldakse, on see, et mida me saame õppida nendest kriitilistest liikumistest, liikumistest, mis praegu Euroopasse kriitilis-, kriitiliselt suhtuvad, sealhulgas ka äärmiselt natsionalistlikest Äh, liikumistest, äh, mis tihtipeale on lausa ksenofoobsed. Nad võivad meile õpetada ühte asja, nimelt seda, et äh, erakondade süsteem on ajast ja arust ning meil on vaja uusi demokraatliku osaluse vorme ja need uued vormid ongi juba tegelikkuseks saamas me võime nendest kriitilistest liikumistest veel ühte-teist õppida, nimelt seda, et valijate äh, äh, osalusprotsent on tõusnud selliste liikumiste tõttu. vaatame näiteks kas või möödunud nädalavahetuse Saksamaa liidumaades toimunud valimisi. me nägime, et, et poliitiline teadlikkus ühiskonnas on kasvamas ja see on huvitav ma ei ole nõus sellega, et äh, Euroopa Parlamendi valimist naiste mitteosalemine ei ole probleem. nagu härra Berfonsini näis, leidvat, see on probleem. ma ei tahaks öelda, et see on, ütleme, fataalne probleem jah, võib-olla tõesti Äh, see osalusprotsent ei peagi olema väga äh, kõrge. aga selline üks järeldus, mille mina teeksin, on see, et igasugused äh, riigiülesed foorumid nagu Andrew Duff välja pakkus, on äärmiselt olulised äärmiselt oluline on kindlaks teha, millised on need peamised teemad, millega tuleb tegeleda, kus selline riigiülene poliitiline ettevalmistus oleks olemas. ma ei usu, et me peaksime kogu oma raha paigutama olemasolevatesse poliitilistesse struktuuridesse või liikmesriikide valimissüsteemidesse. meie ees seisev kriis on liiga tõsine sellisteks meetmeteks, aitäh. Äh, proua Auken järgmisena. aitäh, aitäh kõigile sõnavõtjatele. tahaksin ühele asjale teie tähelepanu juhtida e meil Euroopa Liidus on üks väga jõuline vahend, mida me peaaegu ei kasuta. kõikides parlamentides, liikmesriikide parlamentides on Euroopa asjade komisjonid ja kui need komisjonid, kelle ülesanne on, on tegeleda Euroopa asjadega, kui neid, kui need komisjonid teevad oma tööd, siis äh, liikmesriikide parlamendisaadikutel nendes komisjonides on äh, ju võimalik pidevalt äh, ministeeriumitega Euroopa asju ajada ja siis nad ei saa asju mitte blokeerida, esitada kollaseid kaarte ja punaseid kaarte, vaid nad saavad tõesti osaleda ja niimoodi väga palju ära teha. jah, selleks tuleb teha tööd, jah. aga niimoodi oleksid äh, Äh, liikmesriikide parlamendid palju rohkem kursis sellega, mis toimuks äh, ning see oleks minu arvates äh, samm paremuse poole. see aitaks ministreid paremini ette valmistada, et siis nad tuleksid ise siia hästi ettevalmistatutena ja ei saadaks siia oma esindajaid ja ma tõesti kutsuksin teid kõiki üles olema teadlikud, selline vahend on olemas. Taanis, minu koduriigis, kasutatakse seda üsna palju ja meie tõesti avaldasime survet üheksakümne kolmandal aastal pärast Edinburghi kokkulepet, et äh, selline asi sünniks. aga ma tean ka, et, et seda vahendit väga tõhusalt ei kasutata. me kahjuks ei näe nimesid, nii et palun tutvustage ennast ka Julian Fernandes olen mina ja olen Euroopa kodanik. ja võtan sõna kui Euroopa kodanik ja tahaksin teid tänada selle kuulamise korraldamise eest. teoreetiliselt on Euroopa kodanikuks olemine lisaks oma liikmesriigi kodanikuks olemisele, aga praktikas eh, eh, liikmesriigi kodanikuks olemine takistab seda. me oleme täna näinud, et Äh, mõned liikmesriigid äh, viiekümne ühe protsendiga otsustavad, et nende territooriumit on võimalik lõhestada viiekümne protsendiga, mõnes äh, liikmesriigis otsustatakse, et Euroopa Liidust on võimalik lahkuda. me näeme, kuidas vali, valitsused korraldavad referendumeid, mis on vastuolus Euroopa Liidu väärtustega ja seda kõike tehakse liikmesriigi kodakondsuse nimel ja mitte Euroopa kodakondsuse nimel ja äh, kuigi mina ei ole ise pärit nendest äh, riikidest, no tundub, et minu äh, õigusi kahjustatakse. kümme-üksteist aastat tagasi viisime me läbi kampaania organisatsioonis, mille heaks mina töötan. see puudutas Euroopa põhiseadust ja selle kampaania tiitel oli Hääletage, see on teie õigus Äh, suurem osa inimesi hääletas äh, põhiseaduse poolt, suurem osa liikmesriike hääletas põhiseaduse poolt. kaks liikmesriiki seda ei teinud äh, ja just need natsionalistid tegid seda ja nende riikide kodanikud mõjutasid kõigi Euroopa kodanike õigusi, nii et, et ma arvan, et me teeme midagi valesti, kui me ei anna positiiv, ei reageeri positiivselt nendele kodani-, nende kodanike soovidele, sest näib, et Euroopa enam ei kaitse omaenda väärtusi ning eh, siit ka minu küsimus. nimelt, eh, kas me ei peaks eh, paika panema põhiõigused, mis lähevad kaugemale Euroopa Parlamendi valimistest ja kohalikest valimistest ning ütlema, et Euroopa kodanikud võivad hääletada kõikides asjades, millel on Euroopa mõõde. aitäh! Äh, siit saali esiotsas nüüd üks äh, daam ja siis äh, veel mõned inimesed, aga siis sellega me ka sulgeme kõnelejate nimekirja, et meil oleks võimalik saada ka vastuseid teie küsimustele. kui te esitate küsimusi lühidalt, siis saate ka rohkem rääkida. aitäh, minu nimi on Hema Martines ja ma osalesin avalikes konsultatsioonides, mille komisjon käivitas ja mis detsembris lõppesid. me osalesime nendes konsultatsioonides, sest tahtsime tõesti keskenduda demokraatlikule osale, osalusele. me räägime väga huvitavatest teemadest, mobiilsus, kodanikuks äh, olemine, osalusdemokraatia ning üks äh, väheseid võimalusi, mis meil eurooplastena on osaleda, on läbi Euroopa Parlamendi valimiste väga raske on veenda meie kodanikke nendel valimistel hääletama, äh, kui äh, meil on riigis äh, sisemised raskused, siis on see justkui usuavaldus, et minnakse valitsema. toon näite Hispaaniast, meil oli valimisreform kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning umbes kaks miljonit hispaanlast, kes elavad Hispaaniast väljaspool neil on väga raske Hispaania valimistel hääletada, viimastel Euroopa Parlamendi valimistel vähem kui kaks protsenti eh, välismaal elavatest hispaanlastest sai hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Eh, ma arvan, et eh, siin tõstatub täiendav põhjus, miks inimesed on pettunud. hispaanlased soovivad osaleda poliitilises elus aga selline seadus ei lase meil seda teha. ei lase see osaleda poliitilises elus nendel, kes elavad välismaal. meie parlamendi valimisel ainult äh, sada tuhat välismaal elavat hispaanlast said äh, osaleda, see on vähem kui viis protsenti. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele ja paluda Euroopa institutsioone, et nad hoolitseksid selle eest, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides äh, oleks võimalik äh, valimistel osaleda võrdsetel tingimustel, aitäh! mina olen Gerald Kristen Haikens, olen pärit Saksamaalt ja olen siin koos äh, doktor Francois Meneraniga, äh, kes on Eurosoki Eh, see on siis eh, Euroopa Komisjon, millega tahame luua Euroopa Mittetulundusühingute eh, Liidu ja minul on küsimus tänastele esinejatele, iseäranis härra Nemetsile. härra Nemets, kas te leiate, et Euroopa assotsiatsioonide statuut ei kiirendaks Euroopa koda, kodakondsuse mõiste arengut? sest kuna praegu Euroopa tasandil ei ole seadusi selles vallas, siis Euroopa kodanikel on õigus organiseeruda ainult riiklike seaduste alustel. Neil ei ole mitte mingisugust võimalust luua äh, mingeid ühinguid Euroopa tasandil. teisel detsembril kõnelesin Äh, Jean-Claude Junckeri kabinetiülema professor Martin Velmaieriga ja ta ütles mulle, et Euroopa Komisjoni see koosseis ei kavatse selles vallas mitte midagi ette võtta. Äh, mis aga puudutab komisjoni äh, presidendi kümmet prioriteeti, millest ta kõneles viieteistkümnendal septembril Euroopa Parlamendis, siis kümnes punkt nägi ette demokraatia tõhustamist Euroopa Liidus kas tõesti vastab tõele see, et komisjon ei kavatse selles vallas mitte midagi ette võtta, aitäh? ja siit eest keegi tahtis ka küsimust esitada, ei tahtnud, vabandust. aitäh, Phil Morrison minu nimi. ja mul on äh, küsimus algatusõiguse kohta me rääkisime siin kodanike algatustest ja tahaksin küsida meie esinejatelt, mida te arvate eh, inimeste eh, kartusest, et nad ei taha ennast õigusloome protsessis identifitseerida. Eh, mulle näib, et kui me lubame inimestel teha õigusloomealaseid ettepanekud, ei tähenda ju seda, et nad saavad, mida nad tahavad, see lihtsalt tähendab, et õigusloomealane organ arvestab sellega Äh, ja äh, võib-olla äh, muudab midagi, võib-olla ütleb ei, aga praegu on meil nõndanimetatud vahendid selle kõige tegemiseks, aga aga me ei lase neid vahendeid korralikult kasutada, nii et, et mida tänased esindajad arvavad sellest kas või kodanikealgatusest? aitäh! ja nüüd viimane küsimus ja siis paluksin vastata aitäh, tere! Alessandro Senki. ja teen väga lühidalt. Äh, noorte hulgas esinev madal valimisaktiivsus on väga tõsine probleem. ma olen proua Spinelliga nõus lahenduste osas. me ei peaks üritama probleeme tehniliselt parandada, vaid esinema sotsiaalselt lähenema asjadele kõrvaldama need takistused, mis ei lase inimestel osaleda. me peame kasutama sotsiaalmeediat, internetti, nagu siin tehti ka ettepanek. see oleks kõik kindlasti osaks lahendusest ning eh, igatahes meil ei ole vaja kaaluda erinevaid lahendusi nagu krüpteeritud ID, äh, IT-firmade äh, äh, turvaseadmed, digitaalsed allkirjad ja nõnda edasi, et ma arvan, et me peaksime kõiki neid asju tõsiselt arutama ning me peame takistused kõrvaldama, need takistused ei ole ainult majanduslikud, vaid ka sotsiaalsed kõrvaldagem need takistused, mis ei lase noortel valijatel eh, valimistel osaleda, aitäh! aitäh ja annan nüüd sõna jällegi meie esindajatele ja härra Nemis, te ei saaks öelda, et teile küsimusi ei esitatud, teid mainiti korduvalt. jah, aitäh! kõigepealt eh, mõne sõnaga, kui ma Äh, aru sain otsedemokraatia, esindusdemokraatia vastu, hea põhjus, miks meil on esindusdemokraatia. mina ei usu, et äh, otsedemokraatia on parem demokraatia. Äh, esindusdemokraatia, nagu meil praegu Euroopas on, ei välja, välista osalusdemokraatiat. sellepärast, et mina ei näe osalusdemokraatiat kui ainult seda, et inimesed lähevad valima see on normaalne demokraatia, aga osalusdemokraatia tähendab ka seda, et inimesed saavad osaleda ja osalevad ka väljaspool valimisi. Äh, ma arvan, et me kõik peame uue edulugusid paremini edastama, rääkima inimestele, kes teevad äh, tööd ja aitavad siin Brüsselis äh, asju muuta ja ei peaks alati viitama artiklitele ja seadustele. tänases demokraatias vajavad inimesed julgustamist, nad peavad aru saama, et äh, asju on võimalik ka teisiti muuta, kui Molotovi kokteili äh, asüülitaotlejate varjupaikadesse visata. niisiis, äh, me peame uuesti suhtlema inimestega, selgitama, kuidas normaalselt demokraatlikus süsteemis asju muudetakse. ja mis puudutab ähm, nüüd piiriülest tegevust, siis ma pean ütlema, et jah, me seda soovime ja praegu keskendume poliitilistele parteidele, sest et liikmesriikides on öeldud, et ainult liikmesriigi kodanikud saavad luua erakonna või saavad olla erakonna liikmed, kui härra Seemaier eh, ei kavatse selle midagi ette võtta, siis Euroopa tasandi eh, ühenduste teemal eh,, siis ma saan öelda, et nii see asi on, jah, tööprogrammis midagi eh, Äh, selle kohta ei ole ja see ei tähenda, et teie seisukohad ei oleks head, mind huvitavad teie ideed ja ma tahaksin neid läbi vaadata. Äh, sest et ükskõik, mis me saame teha selleks, et inimeste kaasatust demokraatias parandada, on hea. inimesed, kes äh, kas inimesed saaksid hääletada liikmesriigi valimistel, kui nad on riigist lahkunud? siin on kaks koolkonda üks koolkond ütleb, et inimesed peaksid hääletama seal, kus nad elavad. Eh, eh, see on kodakondsusõiguse koolkond. Eh, näiteks kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel saavad inimesed juba praegu hääletada seal, kus nad elavad ja siis on teine koolkond, mis on seisukohal, et inimesed, kes kodunt lahkuvad, peaksid ikkagi saama oma koduriigis hääletada ja aluslepingutes on äh, kirjas niimoodi, et inimesed hääletavad seal, kus nad elavad. nii et, et kui me räägime juriidilisest õiguslikust alusest, kui me sunnime liikmesriike äh, andma kodus hääletamisõigust nendele, kes on kodunt lahkunud, ma ei tea, kas see on juriidiliselt võimalik. Äh, ma saan aru, kust, milline on teie mõtlemine, aga meie arusaamine kodakondsusest on teistsugune. Jo Laine, teie soovisite ka midagi öelda? jah, me peaksime noore põlvkonna kutsuma eh, Euroopa demokraatias ja Euroopa Parlamendi valimistel osalema ja Danute, seetõttu me tegime ettepaneku, et valimisiga tuleks alandada kuueteistkümnele aastale, Austria on seda teinud, ka teised peaksid seda tegema ning me tegime ettepaneku, et ka e-hääletus tuleb kasutusele võtta. teiseks, me peaksime suurendama Euroopa mõõdet ja puuduvaks lüliks on Euroopa parteid härra Fonsini juba viitas sellele, kõik, mis aitaks tugevdada Euroopa äh, erakondi Euroopa aruteludes ja valimiskampaanias, oleks kasulik. Äh, kõige olulisem on Euroopa valimisnimekirjade loogimine ja me peame järgmisel korral saavutama siiski esinumbrite äh, nimetamise ja nagu siin üks Euroopa kodanik ütles, et me peame olema ettevaatlikud et äh, liikmesriigi kodanikuks olemist ei hakata kasutama Euroopa Liidu kodanikuks olemise vastu äh, ja üha rohkem on igasuguseid liikmesriikide tasandi referendumeid Euroopa küsimustes. me oleme kahekümne kaheksa riigi ühendus ja isegi kui üks liikmesriik midagi otsustab, siis on ikkagi ju veel kakskümmend seitse teist liikmesriiki, kes võib-olla ei ole nõus ja see on väga keeruline küsimus, aga see on demokraatia demokraatia kõigi oma ohtudega. no võib-olla räägime siis Ühendkuningriigi referendumist, miks mitte, või eh, üle-euroopalisest referendumist, kui me soovime Euroopa küsimustes otsedemokraatiat. aitäh. Eh, George, eh, George, Chaplin, ma arvan, et ma ei peaks siin, kuhu, tahaksin rääkida sellest, mida ütles härra Nemitš meil on siin selline akadeemiline argument, et äh, võimu äravõtmine äh, äh, seadusandjatelt ja selle kodanike ühiskonnale andmine vähendab valimistel osalust. nii et, et need suhted on tõesti keeruline, me kõik leiame, et kodanike ühiskond on äh, väga hea, aga ärge üllatuge siis, kui äh, valijate osalusprotsendid veelgi vähenevad. kui me vaatame ja kolmandaks tahaksin kõnelda Euroopa väärtustest. nii palju, kui ma küsimusest aru sain, on teatud äh, kogum Euroopa väärtusi, mis on kivisse raiutud, mina olen sellise seisukoha äh, vastuväärtusi tuleb pidevalt kahtluse alla seada, sealhulgas ka skeptiliselt. demokraatia nõuab, et me kuulaksime ära kõiki seisukohti, skeptilisi seisukohti, kõikide kodanike väärtusi, olgu nad meie poolt või vastu ja kui me neid eirame, siis oleme nende kodanikuks olemise vastu ja lõpetuseks noor põlvkond. jah, aga pidage meeles, et inimesed, kes on kahekümne, kolmekümne aastates Äh, võib-olla elavad saja kahekümne, saja kolmekümne aastaseks, kui tehnoloogia areneb. Äh, nii et, et ühiskond vananeb palju rohkem, nii et, et jah, noori hakkab olema järjest vähem. ja kõige olulisemad tegijad demokraatias on ka kuuekümne viie aastased ja vanemad. Andrew, äh, probleem on selles, et aluslepingud praegu on liiga piiravad, seal on liiga palju keelde, mida ei ole Äh, võimalik teha. Äh, miks ei saa tema esindusdemokraatiat parandada? ning ma loodan, et parlament oma äh, ettepanekute paketti ette valmistades järgmisteks aluslepingu muutusteks näeb ette ka artikli kakskümmend kaks reformi Euroopa Liidu toimimise lepingus, nii et, et hääletusõigus laieneks kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kõikidel eh, referendumitel ja parlamendivalimistel, mis toimuvad Euroopa küsimustes. samuti tuleks leevendada neid piiranguid Äh, mis puudutavad kodanike algatusi. Äh, sest praegu äh, saab teha õigusloomealaseid algatusi üsna piiratud teemadel ja see on minu arvates absurdne. mina olen alati arvanud, et Euroopa kodanikualgatus peaks olema selline liikumine, mis kohustab institutsioone kaaluma äh, üldiseid poliitiliste reformide kampaaniaid. nüüd ähm, järelevalvemenetlus, äh, mis, äh, mida teostavad liikmesriikide parlamendid, siis olen nõus proua Aukeniga, et mõned kogemused iseäranis Skandinaavia riikides on olnud üsna viljakad. aga kui me paneme liiga suure rõhu Äh, kaartidega lehvitamisele. Äh, liikmesriikidele muretvalmistavates küsimustes, äh, nagu me praegu just nägime Suurbritannia puhul, üheksateistkümnendal veebruaril langetatud otsu, kus nõukogu kindlasti otsustas kasutada punast kaarti, siis see on minu arvates vale suund kui asi oleks minus, siis äh, ma loobuks äh, sellest hoiatusmehhanismist täielikult ning äh, kutsuksin liikmesriikide parlamente üles avaldama arvamust kõikides Euroopa asjades, kõikides õigusloome protsessi etappides. aitäh, Ida Sõrensen, aitäh ma äh, vastaksin äh, äh, noorte valimisaktiivsuse alastele märkustele ja küsimustele. ma olen nõus, et osalusdemokraatia tähendab rohkemat kui lihtsalt valimas käimist. ja probleemi ei saa ainult tehniliselt lahendada, et suurendada valijate osalust Äh, nagu te juba ütlesite, sotsiaalmeedia on samuti osaks lahendusest, aga väga tihti äh, kui ma kõnelen Euroopa Liidu asjadest poliitikatega, siis ma kuulen, et jah, kaasame noored inimesed, äh, kasutame Facebooki, vaatame, palju likee me saame, suhtleme noorte inimestega ja Äh, uute põlvkondade kaasamine poliitika kujundamisse ja, ja selliste otsuste langetamisele, mis noorte elu mõjutab, on oluline. ma ei tahaks ähm, hakata siin erinevaid struktuur, osalusstruktuure, üks noortele ja, ja üks siis tõelistele otsuste langetajatele ja seetõttu ma siiski kutsuksin teid kõiki üles äh, vaatama sellele, kuidas kaasata noored juba olemasolevatesse struktuuridesse ning äh, on mõningaid tehnilisi lahendusi, kuidas saab valijate osalust suurendada noorte hulgas. Taanis me panime hääletuskabiinid raamatukogudesse, koolidesse, isegi McDonaldsi restoranidesse ja me suurendasime osalusprotsenti. me panime hääletuskabiinid sinna, kus äh, noored on, saatsime neile tekstisõnumeid ja tuletasime neile meelde, et kahe päeva pärast olid valimised. ja samuti äh, saatsime sõnumeid Äh, ka teistele äh, rühmadele, et ütlesime, et valimised on juba täna ja äh, niimoodi suurenes valimisosalus üsna rohkem ja noored, kui neil on võimalus hääletada ja kui neil on, siis nad otsivad ka infot selleks, et välja selgitada, äh, miks nad peavad hääletama asjade poolt, mille poolt nad, äh, neid kutsutakse hääletama. Äh, nii et, et need on need asjad, mida me saaksime teha, et see rohkem kaasata, sellepärast et info nad suudavad üles leida ning neid huvitavad poliitilised arutelud. aitäh ja veel üks vastus ähm, Äh, mulle esitati konkreetne küsimus Euroopa kodanike algatuse kohta, see puudutas nii algatusõigust kui ka äh, kodanike tõrksust isikuandmete edastamise kohta, tahaksin öelda, et äh, kodanike algatus on mittesiduv vahend, see on niimoodi aluslepingutes praegu kirjas, et me saame ainult komisjoni kutsuda esitama õigusloomealaste ettepanekut, aga komisjon praeguse aluslepingute alusel Äh, säilitab oma algatusõiguse ja me hetkel kindlasti ei saa minna kaugemale selles osas, mida äh, nõukogu ja parlament on kokku leppinud õigusloome vallas. Äh, samas ma võin tõesti kinnitada, et kodanikud ei taha isikuandmeid edastada. ma ei mäleta, kas see oli täpne küsimus, võib-olla võime seda hiljem arutada, aga ja see on üks probleem, mis meil on kodanike algatustega ebaproportsionaalsus nende andmete keerukuse vahel. Eh, need isikuandmed, mida liikmesriigid kodanikult nõuavad, et anda allkirja eh, sellele kodanike algatusele, arvestades, et tegemist on mitte siduva dokumendiga, see lihtsalt ei ole loogiline ja siin tuleb midagi teha. Eh, jah, nüüd me oleme juba oma ajast üle läinud tahaksin tänada kõiki, kes osalesid, kutsun neid edasi jääma siia ka järgmiseks arutelude vooruks, mis tõenäoliselt on sama huvitav, aitäh kõigile, kes osalesid Thank you very much for leaving those who live. suur tänu neile, kes lahkuvad selle eest, et nad lahkuvad, suur tänu neile, kes siia jäävad selle eest, et nad jäävad. No reaction. Sorry? You can, you can use the... Yeah. Thank you uh,, those who leave, thank you very much for leaving. suur tänu neile, kes nüüd lahkuda soovivad, suur tänu neile, kes soovivad jääda, aitäh kõigile. olemegi saavutanud täiuse. aitäh, aga tehke siis seda, mida te plaanite teha. siis meie alustame aitäh, ongi aeg viimase arutelu käes, neljanda arutelu käes, kus me räägime kodanike õigusest pöörduda Euroopa Liidu poole. kaks peamist teemat siin puudutavad teadlikkuse tõstmist öö, selle kohta, kuidas saab osaleda Euroopa Liidu poliitika tegemises ning õigustest, räägime ka petitsiooniõigusest, teooriast ja praktikast esimesena saab sõna äh, kolleeg Kööton Taaling. palun, teil on sõna. ütleme, seitse minutit on teil kõneaega. annan endast parima. mõtlesin, et alustan äh, enda tausta tutvustamisest mul on selline mulje, et, et tänase paneeli osalised on minu jaoks eriti huvitavad, sest mina ühinesin Euroopa Parlamendiga maikuus kaks tuhat neliteist ja ennem seda, kui mind valiti, olin ma valitud äh, ametiühingu juht äh, Euroopa Ametiühingu Liikumises ja aastaid rääkisin ma läbi ja kaitsesin äh, miljoneid, miljonite tööliste õigusi Euroopa Liidu institutsioonidest väljaspool ning nüüd ma olen Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni liige ja saan kuulata ära kodanikud, kes võitlevad omaenda õiguste eest ja tõstatavad oma muresid petitsioonide komisjonis. tegemist on väga rikka ja mitmekesise kogemusega pärast maikuud kaks tuhat neliteist. minu jaoks on see au ja privileeg kuuluda petitsioonide komisjoni. miks see on privileeg? ma usun, et Euroopa Liidu tulevik sõltub suurenenud demokraatlikust osalusest nii töökohtades, tööstuses, mis on seotud tööõigusega, Äh, oluline on parlamentaarne demokraatia, see, et Euroopa Parlamendi roll poliitika tegemises suureneb ning ka otsene demokraatia on tähtis. inimestel peab olema õigus tõstatada omaenda muresid kas läbi Euroopa kodanikualgatuse või selle, läbi selle, et esitatakse petitsioone Euroopa Parlamendile. ja seega juhitakse nii-öelda tegevuskavasid siin seega petitsioonid on minu jaoks südamelähedased, aga see on ka oluline seetõttu, et see on ainuke äh, Euroopa Parlamendi üksus, mille tegevuskava määrab täielikult Euroopa kodanik. me tegeleme Euroopa Parlamendi probleemidega ja seetõttu ühendame, oleme oluliseks ühenduslüliks Euroopa kodanike ja institutsioonide vahel, me oleme üks parimaid viise, kuidas kodanikud saavad otse oma muret väljendada mitte ainult parlamendisaadikutele, vaid ka Euroopa Komisjonile ja nõukogule ning minu arvates see suur pilt muudabki petitsioonide komisjoni väga tähtsaks. parlamendisaadikuna ma olen mõneti Euroopa Parlamendi kriitiline, ma arvan, et senini pole Euroopa Parlamendi üldsus päriselt mõistnud petitsioonide komisjoni tähtsust ja võimu ning tulevikus tuleks parandada seoseid petitsioonide komisjoni ning ülejäänud Euroopa Parlamendi vahel kahe tuhande üheksandal aastal sai petitsioonide komisjon umbes kaks tuhat petitsiooni, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saime umbes kolm tuhat petitsiooni. Nende arv suureneb kogu aeg. kõik petitsioonid peavad läbima vastuvõtutesti. tavaliselt ei ole petitsioonid vastuvõetavad ainult siis, kui nad langevad Euroopa Liidu pädevusvaldkondadest välja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, loeti umbes tuhat seitsekümmend petitsiooni vastuvõetamatuks, aga mina olen petitsioonide komisjonis ja arvan, et kui me leiaksime viisi, kuidas need, äh, needki petitsioonid võtta vastuvõetavaks, lugeda vastuvõetavaks, tuleksime me oma kodanikele veelgi rohkem vastu. petitsioonide hulk, ulatus tähendab seda, et meil saadikutena petitsioonide komisjonis ja Euroopa Parlamendil üldisemalt ja, ja ka Euroopa Komisjonil ja nõukogul on kohustus parandada seda, kuidas me tegeleme me, meile esitatud muredega, me peame tegelema tõhusalt ja kiiresti nendega. suurem osa juhtumitest, küsimustest, mis on tõstatatud, on väga mitmekesised ja see tähendab seda, et saadikud on öö, põhimõtteliselt Äh, iga ala eksperdid. me saame tegeleda suure hulga erinevate muredega, aga selleks on meil vaja ka piisavalt ressursse, et tehniliselt hakkama saada ma arvan, et me teeme üsna head tööd, alati on paranemisruumi, aga aga mina olen alati inimene, kelle klaas on pooltäis. oma töö ajal petitsioonide komisjonis on mind natukene ärritanud see, kuidas suhtuvad mõned liikmesriigid oma valijate, Euroopa kodanike muredesse. näiteks, kui räägiti valimisõigusest ja kuulasin ära ka valimisõiguse alase arutelu siin, kuulasin ära mitmed paneelarutelud täna. kui näiteks Ühendkuningriigi kodanikud, kes elavad kuskil mujal Euroopa Liidus, tõstatasid valimisõiguse problemaatika, siis meie valitsus oli valmis seda teemat ära kasutama valimistel, et tuleb laiendada valimisõigust äh, äh, väljamaal elavatele kodanikele, aga sellele ei järgnenud mingisuguseid konkreetseid samme. nii et meil toimub nüüd Euroopa referendum, kus suur hulk äh, Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad väljamaal, ei saa öelda oma sõna väga olulisel teemal, mis mõjutab neid palju rohkem kui ülejäänud Briti kodanikke. ning see on üsna frustreeriv. sageli, kui meile esitatakse inimeste mured, siis liikmesriigid ei võta seda väga tõsiselt. üks valdkond, kus meie koostöö on olnud väga hea, on äh, Euroopa ombudsman, ma tean, et Euroopa ombudsmani esindaja on ka täna siin kohal kõnelemas. teemad näiteks nagu inimeste mured äh, Ameerikaga, USA-ga sõlmitavad kaubanduslepingu üle, siis teemad, mis on seotud ränd-, sisserändajate Frontexiga näiteks, siin me oleme näidanud, et äh, koostöö institutsioonide vahel annab suurema hääle ka meie kodanikele, kui me töötame, kui nemad esitavad meile oma probleemi, siis, siis koostöös teiste institutsioonidega saame me kodanike hääle kõvemini kõlama, kõlama panna. see on võib-olla paradoksaalne, aga ajal, mil Euroopa Liitu kirutakse peaaegu igas liikmesriigis, siis eh, inimeste hulk, kes soovib eh, osaleda, järjest suureneb. ja see suurendab ka meie kohustust, eh, tagamaks, et meie reaktsioon on ka vastav see paradoks kehtib eriti hästi minu kodumaa Suurbritannia kohta, kus meil toimub, nagu ma ütlesin, varsti referendum, kus otsustatakse, kas me jääme liidu liikmeks või mitte. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal esitati Ühendkuningriigist rohkem petitsioone kui Poolast või Prantsusmaalt, mis on enam-vähem samasugused riigid. selle taga on palju erinevaid põhjuseid, aga ma arvan, et üks oluline element siin, ja ma kohe lõpetan üks oluline element on siin järgmine. petitsioone peetakse selleks oluliseks demokraatias osalemise aspektiks. veel paar asja, mida soovisin tõstatada, mis puudutavad seda, miks inimesed esitavad petitsioone, miks nad soovivad, et nende hääl oleks kuuldav. kõigepealt, see petitsioon on võimalus väljendada oma seisukohti petitsioonide kaudu saavad inimesed väljendada oma seisukohta otse Euroopa institutsioonidele ja saada ka sellelt, neilt vastult Euroopa Komisjonilt, nõukogult ja parlamendisaadikutelt vastus. see on sageli viimane võimalus. selleks ajaks, kui jõutakse petitsioonide komisjoni, ollakse tavaliselt kõik muud võimalused ammendatud, inimesed on ärritunud, väsinud ja ma arvan, see, et sa-, parlamendisaadikud kuulavad inimesed ära, on no väga oluline ka inimväärikuse jaoks. oluline on heita teatud probleemidele valgust, mina öö, äh, tean seda väga, väga hästi, näiteks öö, äh, äh, töötajad, kes vallandati, streikimise tõttu pöördusid meie poole üks asi, millele tuleks ka mõelda, on see, et järjest rohkem petitsioone on seotud põhiõigustega. ma tean, et Euroopa Parlamendis me töötame ka äh, põhiõiguste harta ja petitsioonide, meieni, meile esitatud petitsioonide seose kallal, aga äh, petitsioonide õigus ja, ja, ja inimesõiguste harta tõesti tegelikult täidab äh, inimeste ootused oluline on, et kui me öö, äh, tõstame inimeste ootusi, siis me täidame ka nende muresid, mitte ei lõpeta oma tegevust ja ei peata põhiõiguste harta toimimist. kokkuvõtteks, petitsioonide õigus on kriitilise tähtsusega meie Euroopa demokraatias, meil on vaja toetada seda petitsioonide esitamise protsessi, meil on vaja piisavalt ressurssi, et meie komisjon suudaks piisavalt kiiresti petitsioonid läbi vaadata, et inimesed ei peaks liiga palju ootama, et neid petitsioone ei koguneks korraga liiga palju, meil on vaja vaadata üle see, kuidas põhiõigusi austatakse petitsioonide esitamise ajal. ma arvan, et meil on palju paremini vaja luua seosed riiklike ja, ja regionaalsete petitsioonide komisjonidega, näiteks Šotimaa oma, omaga me peame tugevdama seda ühendust Euroopa ombudsmaniga ja meil on vaja, et saadikud üle Euroopa Parlamendi mõistaksid petitsioonide komisjoni olulisust, et nad ühineksid meiega ning annaksid Euroopa kodanikele võimaluse oma häält kõlama panna tugevamini Euroopa institutsioonides. aitäh, armas kolleeg Götton Taaling, selle huvitava ja pika ettekande eest. nüüd palun proua Beate Gminder, kuidas te, teie nime hääldatakse, Gminder, Euroopa ombudsmani esindaja. proua Gminder, teil on sõna viieks minutiks. Thank you. Thank you very much uh, the chair for this possibility to be here with you. suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin kõnelda. ja ma pean vastu kiitma teid, kõiki teid, kes te kiitsite Euroopa Ombudsmani. petitsioonide komisjoni töö on ka väga väärtuslik. meie mandaat loomulikult on natukene teistsugune petitsioonide komisjoni omast, me me üritame parandada administratiivseid standardeid, tagada äh, korrektne halduslik tegevus kõikides Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites ja agentuurides üritame vastu tulla inimeste probleemidele administratiivvaldkonnas. me oleme valmis ära kuulama kaebusi kodanikelt, ettevõtetelt, assotsiatsioonidelt, kõik, kes vastavalt meie põhikirjale omavad õigust pöörduda Euroopa Ombudsmani poole. ja meieni jõuab umbes neli tuhat kaebust aastas, ehm, petitsioonide komisjoniga sarnaselt kahjuks suur hulk nendest ei ole meie mandaadiga kooskõlas, seetõttu me peame pettumuse valmistama inimes-, mõnedele inimestele, kes on pahased, sest äh, me ei saa nende probleemidega tegeleda, sest need on sageli seotud äh, õigustiku poliitilise äh, ellurakendamisega või mingite siseriiklike poliitiliste meetmetega, millega meil on raske tegeleda umbes nelisada kaebust on vastuvõetavad, millega me saame tegeleda ning suures osas puudutavad nad väidetavat läbipaistvuse puudust, halba juurdepääsu dokumentidele, väidetavat pärsitud osalust, juurdepääsu info, infole, koosoleku protokollidele ja nii edasi see on loomulikult üks meie suur huvi, parandada läbipaistvust Euroopa Liidu institutsioonides. Euroopa ombudsman soovib tagada, et läbipaistvus kaasneks kõikide poliitiliste lepetega, sest kui teatakse, mis toimub, on võimalus seal osaleda, esitada oma arvamust poliitilises arutelus üks tuntumaid meie juurdlusi on praegu seotud loomulikult sellega, et kui läbipaistva, paistev on õigusloomeline protsess, praegusel hetkel ma räägin siin eelkõige triloogidest parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel, mis toimuvad sageli väga tõhusalt, see meile meeldib, aga meie arvates peaks seal olema rohkem läbipaistvust, millised on kõigi poolte seisukohad näiteks, seda võiks paremini tutvustada huvitatud inimestele. seega meie jaoks on üsna oluline äh, kuulata inimesi, kui vaadata meieni jõudnud kaebusi, siis sageli on lihtsalt oluline inimesed ära kuulata, reageerida nende muredele väga sageli ombudsman lihtsalt järeldab minu arvates, et institutsioon on käitunud korrektselt, midagi valesti ei ole tehtud, aga sageli meie kaebajad lihtsalt ütlevad, et väga kasulik oli saada tagasisidet, et te midagi tegite, et te reageerisite. seetõttu öö, äh, oleme üsna positiivsed meieni jõudnud kaebuste lahendamise suhtes, aga me üritame ka parandada administratsiooni tööd. ja loomulikult toimub meil ka strateegiline Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamine. me leiame, et peaks paremini põhjendama, miks teatud algatusega edasi ei saa minna, parlament on teinud ettepaneku, et peaks olema eraldi üksus, mis nõustab inimesi, kes on äh, ju nii suure algatusega maha saanud, meie arvates peaks olema siis, me oleme teinud ka konkreetsed ettepanekud, mida komisjon saaks paremini te-, teha. siis loomulikult TTIP-i läbirääkimiste läbipaistvuse parandamine, te teate seda kindlasti, ning see on kaasa toonud ka suurema avatuse läbirääkimiste meeskonna poolt seetõttu meie soovime eelkõige olla läbipaistvad, avatud, kaasata kodanikke ja võib ka öelda, et me oleme valmis vastu võtma rohkem kaebusi, kui me saame seeläbi parandada Euroopa Liidu administratsiooni toimimist ning suurendada osalust, inimeste osalust poliitilises dialoogis. suur tänu, proua Keminder! tõesti tegite kiiresti. järgmisena härra Karl-Heinz Lamberts, regioonide komitee esimene asepresident. tere tulemast, härra Lamberts, sõna on teil. suur tänu. kui on vaja dialoogi pidada või soovitakse dialoogi pidada, siis on vaja kedagi, kes kõneleb, kedagi, kes kuulab ja helistatavalt peaks olema ka ühine keel, aga äh, vaatamata tohutuid äh, pingutusi tagada kodanike osalust Euroopas, on tulemused pettumust avaldavad. ja praegusel hetkel on olukord eriti delikaatne. Euroopas enam ei mõisteta üksteist, räägitakse palju, aga räägitakse üksteisest mööda ja kui on üks asi, mis minule on pettumust valmistanud praegu, kui äh, Ehm, pärast seda, kui ma olen viiskümmend aastat olnud poliitikas oma regioonis ja siin regioonikomitees ka, siis see, et Euroopa Liidu ülesehitus on muutunud haavatavaks, eriti haavatavaks sellepärast, et me ei jaga piisavalt samu väärtusi seetõttu arvan, et äh, dialoogi pidamine kodanikega on väga tähtis ja minu piiriregioonis, mis muide on Belgia äh, saksa äh, kogukonna regioon, jagan, jagame me piiri Luksemburgi ja Saksamaaga ja, ja kommunikatsioonivajadus on ilmselge iga päev. mõni kuu tagasi samas elasin läbi sellise äh, kogemuse, mis pärineb minu noorpõlvest, pidin piirikontrolli läbi tegema. ja seetõttu tunnen, et äh, on tekkinud tõeline vajadus anda sõnaõigus Euroopa kodanikele, aga on vaja ka sõnumit. ja ma arvan, et need, kes kõige rohkem Euroopast praegu kõnelevad, on need, kes vaidlustavad Euroopat analüüsigem äh, kolmes Saksa liidumaas toimunud äh, viimaseid valimisi, vaatame, mil määral on Euroopa kõneaineks saanud ja kelle seas. lootus paremale elule on midagi, mis hirmutab ja see, seda tuleb muuta. Äh, tuleb ajaloo head kogemused uuesti esile tuua. ja nüüd muidugi äh, Euroopa äh, äh, võib mängida olulist rolli. regioonid, kohalikud omavalitsused on väga kaua väga olulist rolli juba mänginud ja just osalusdemokraatias osalemist on kodanikele kõige lähemal kõige lihtsam organiseerida ja kui me räägime Euroopast, siis on selge see, et tänane kriis on tekkinud sellepärast, et Euroopa sõnum ei ole jõudnud kodanikeni ja <coughs> kodanikud ei saagi Euroopast positiivselt rääkida. ja seetõttu tulebki äh, nüüd äh, ohjad enda kätte võtta, kohtadel äh, linnapeal on kindlasti midagi lihtsam ära teha selles suhtes kui Euroopa Komisjoni presidendil, sest tal on otsekontakt kodanikega. Euroopa Liit on muidugi äh, Euroopa Liidul on mitmeid vahendeid äh, kommunikatsiooniks, kiiduvad vahendeid, peetakse kodanikega dialoogi, aga me võiksime siin ka rääkida igasugustest kontaktidest, mis tekivad läbi kodanike programmide, kodanik, kodanikuprogrammide, kus räägitakse kümnetest tuhandetest projektidest, mida toetab Euroopa Liit, aga sellest ei piisa. on vaja midagi uut, et aktiveerida kodanikke, tekitada uuesti äh, osalusdemokraatiat võib-olla te teate seda, et on soovitud, soovitatud kohalikul tasandil paremini kodanikega suhelda, see on tähtis just eh, konkreetses kontekstis, kus tuleb rääkida kodanikega nii, et nad saaksid aru ja sellest võiks siis tekkida teatud lisaväärtus. Eh, kui Belgias on näiteks äh, Namüri piirkonnas, eh, Santanderis, Hispaanias, Milanos, Itaalias korraldatud kohaliku tasandi debatte kodanikega ja veel muudes eh, regioonides ja seal on selge näha, et kui te räägite eh, kodanikega ühte keelt, siis on võimalik kontakti leida, kui ei ole vaja kasutada tehnokraatlikke väljendeid. kodanikud ei tahaks sellistel kohtumistel osaleda, kus niisugust keelt kasutatakse. ja nüüd tähtis on see, et kodanikud võiksid uskuda Euroopa Liidu antavasse lisaväärtusesse. Äh, mõelgem kõigile nendele väljakutsetele, mis tänapäeval meie ees seisavad, noorte tööpuudus, pagulaskriis, Euroopa Liidu lagunemine, kui Brexit leiab aset. igasuguseid probleeme on ja nendest saaks üle ainult siis, kui tekiks tõeline osaluskultuur. see võiks olla vahendiks parandamaks Euroopa Liidu otsuse tegemise protsessi läbipaistvust, usaldusväärsust. ja samas ei ole vaja lootust kaotada ma rääkisin küll väga kriitiliselt ja tõin esile seda, mis, mis ei ole nii positiivne, et, et minu eas on niikuinii elus midagi raske muutma hakata, aga me peame peatama Euroopa Liidu äh, allakäigu sest me teame, et kõik need väljakutsed, mis meie ees seisavad, neid ei suuda ükski Euroopa riik üksi lahendada. seega tuleb jätkata üheskoos, tuleb äh, jätkata koondades kodanike ja regioonide komitee äh, töötab selle nimel ning tõesti äh, tuleb soodustada osalis, osalemiskultuuri, tuleb konkreetselt selle nimel töötada, anda näiteks ka näiteid, positiivseid näiteid, Äh, kodanikele näiteks äh, Valloonias, Belgias või kusagil Hispaanias, äh, Asturias on meil küll selliseid näiteid. muidugi, meie võitlus ei ole veel lõppenud ja väga palju on veel ära teha. et anda Euroopale tõesti selline koht, mida ta väärib meie eludes. tänan. härra Lambert. suur aitäh, härra Lambert. ja nüüd Äh, hea meel, et äh, härra Jean-Paul Gauzes on ka meie seas. ta on Robert Schumanni fondi nõukogu liige. palun, sõna on teil. suur tänu äh, ma ei tahaks tagasi tulla nende reeglite juurde, mis määravad ära kodanikualgatuse aga selle algatuse elluviimine on kindlasti oluline ja eh, sellega seotud raskusi on siin ka esile toodud. hetkel, kui Euroopa otsib paremat väljendusvõimalust selleks, et jõuda kodanikeni, on Euroopa kodanikualgatus väga oluline selleks, et anda Euroopa eh, kodanikkonnale düna-, uus dünaamika Ehm, see on eh, täiesti eh, vältimatu vahend, aga me peaksime kodanikke ka kuidagi harima. ja selles suhtes on veel palju jõupingutusi vaja ära teha, eriti praegusel raskel perioodil, eh, nagu siin ka räägiti. Euroopa projekt on rohkem vajalik kui kunagi varem, aga praeguses olukorras ei ole võimalik eh, seda eh, projekti elus hoida, kui me pidevalt ei, ei informeeri oma kodanikke, kui me ei argumenteeri oma uuringuid, otsuseid, eh, kui me ei tööta objektiivselt, ei soovi saavutada oma töös paremat tulemust, ühendada oma jõud seetõttu on tähtis toetada eh, nende algatusi, kes soovivad Euroopa ideed edendada, kes soovivad teadvustada kodanikele Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Prantsusmaa Brüsselis eh, tegutseb eh, Euroopa Schumanni fond ja ta on osanud paljudes debattides, kus mõjutatakse avalikku arvamust. meie missioon on täies läbipaistvuses töötada eh, ja pühendunult Euroopa Liidule, aga muidugi eh, väga raske on meie tegevust finantseerida, eh, seetõttu tuleb jälgida ranget finantsdistsipliini oleme sõna võtnud äh, pagulaskriisi äh, põgenike teemal. oluline on paika panna äh, õiged prioriteedid vastavalt Euroopa Komisjoni prioriteetidele ja meenutan siin Jacques Delorsist, tema pärand jäädvustamine väärib Euroopa Komisjoni ja parlamendi toetust. oluline on ka koonduda äh, äh, föderatsiooniks äh, organisatsiooni Euroopa Direct kaudu, aga ma pean ütlema, et sageli ei ole niisugustel organisatsioonidel ressursse, mis, mis takistavad nende arengut. oluline on ka erakondi toetada, nii vasakpool kui parem pool peavad endale poliitikas äh, aru andma, et, et ei ole vaja oma äh, siseprobleeme esile tuua ja Euroopat äh, patuainaks teha. nüüd ähm, täna Äh, on meil äh, tõeline vajadus äh, selle järele, et meedia võtmepositsioonil ka propageeriks Euroopat. tänan. suur aitäh, härra Kores. ja nüüd mul on hea meel anda sõna proua Asja Kavrakova kes on organisatsiooni IKAS direktor, et ta jagaks meiega oma mõtteid. palun, sõna on teil. härra esimees, suur tänu. terve päeva äh, mõtlesin ma selle üle, et kas viimane kõneleja olla on hea või halb, aga nüüd ma arvan, et see on päris suur õnn sest mul on nüüd äh, võimalus siin käsitleda kolme ja poolt teemat, mida ma olen pidevalt tänase päeva jooksul kuulnud. ikka see missioon on kodanikele anda võimalus oma õigusi kasutada, osaleda Euroopa kodanikena ühiskonnaelus. Äh, me oleme tegutsenud kakskümmend viis aastat juba ja äh, tuginedes sellele olengi esile toonud kolm ja pool teemat, millest ma tahaks kõnelda. eurobaromeetri äh, tulemused näitavad et, et viiskümmend kaheksa protsenti kodanikest ei tea tegelikult, äh, äh, mida teha siis, kui nende kodanike õigusi rikutakse. võiks minna ju siis või pöörduda organisatsiooni Europe Advice poole. aga ma tahaksin tahaksin rääkida ka sellest, et et äh, ainult üks inimene viitas organisatsioonile või vahendile Solvit mm, probleemide lahendamisel. selliseid vahendeid on veel, ei pea mitte uusi vahendeid leiutama. komisjonil peaks olema selline portaal, kus Äh, on võimalik äh, uurida järjest täienevat informatsiooni kõike selle kohta, mis puudutab Euroopa kodakondsust. ja kui on konkreetne probleem, siis on võimalik igase teenuseid kasutada, me oleme neid teenuseid pakkunud juba üheksateist aastat, meie teenuse nimi on Europe Advice, meie õigusekspertide võrgustik annab kodanikele nõu no, kui kodanikud on sattunud kas sotsiaalküsimuste, tervishoiu, viisatingimuste või ettevõtlusprobleemi tõttu hätta. meil on kuuskümmend äh, õiguseksperti erinevates liikmesriikides, nad annavad tasuta õigusabi kodanikele äh, seitsmekümne kahe tunni jooksul, äh, kui on taotlus esitatud. seega see teenus näiteks eelmisel aastal võimaldas nõu anda kahekümne, umbes kahekümne kahele tuhandele kodanikele, kodanikule, mis tegelikult näitab äh, suurt äh, tõusu võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist, liikmesriigid on äh, muidugi kodanike liikumiste suhtes järjest tundlikumaks ja leidlikumaks muutunud, kuid kodanikud peavad teadma, et nõuandeteenused on olemas. järgmine vahend, mida võiks kasutada, ehm, on Solvit, see puudutab jällegi probleeme, mis tekivad liikmesriikide administratsiooniga seoses, siis on olemas ehm, veel portaale, me muidugi saame ka omavahel nõu pidada ja, ja juhtumit juhtumeid vahetada. peab ütlema, et meie töö on päris suur saavutus ja see peaks olema palju rohkem äh, tutvustatud kodanikele. nüüd äh, meie töö näitab ka seda, et Euroopa äh, kodanikud teavad konsulaal, konsulaarkaitsest ja valimisõigusest kõige vähem. aga ma kujutan ette, et kui äh, kodaniku äh, küsimusele vastatakse emailiga, siis võib lisada ka lingid erinevale informatsioonile, mis on vajalik äh, kodanikele, näiteks selline informatsioon, mis Euroopa kodakondsus, kondsuse poliitilist poolt puudutab, aga seda tuleb majanduskasvu peadirektoraadiga veel arutada. edasi, hiljuti mm, ähm, sain ma üht-teist teada, see on väga huvitav, aga kõigepealt ma esitaksin teile küsimuse, kui palju teist siin saalis on kuulnud kunagi, et on olemas online platvorm, mille nimi on Light on the Road ning äh, see puudutab Euroopa Liidu õigusakte, mida on võimalik parendada, et nad vastaksid vajadusele paremini või siis kodanikud saavad seal ka ettepanekuid teha äh, administratiivkoormuse vähendamiseks. palju te olete kuulnud sellest, kes teab? tõstke käsi. Don't respond, it was a rhetoric question <laughs> see oli retooriline küsimus, ei peagi vastama, nii. no mina oma töö tõttu pean seda teadma, äh, ma olen parema õigusloome platvormi liige ja, ja ja see platvorm, millest mina rääkisin, on, äh, on platvorm, kuhu on juba kaks tuhat viiskümmend äh, ettepanekut tehtud äh, selle kohta, kuidas vastavalt Refiti programmile on võimalik halduskoormust vähendada. Mm. ja seetõttu ma arvan, et me peame siiski rohkem pingutama selle nimel, et olla kontaktis kodanikega, sest praegust protsessi hinnates ja eh, tundub, et eh, õigusaktide parendamist peab eh, tõsiselt võtma ja ka kodanike seisukohast, mitte ainult ettevõtete seisukohast. seega palun äh, püüdke eh, neid vahendeid internetis leida ja neid populariseerida kodanike seas. nüüd edasi, eh, viimasena tahaksin rääkida veel ühest huvitavast arvust, see on seotud sellega, et väga kõrge protsent, üks umbes kaheksakümmend, kui ma ei, ei eksi, kaheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest arvab, et ehm, kodanikele tuleb konsulteerimiseks ja dialoogi pidamiseks, eriti noortele, anda võimalus internetis. nüüd tahaksin sellega seoses äh, märkida ka, et meie arvates on konsultatsioonid praegu siiski välja töötatud Euroopa Komisjoni jaoks, mitte kodanike jaoks, äh, mitte selleks, et arvestada kodanike huvidega. meie arvame, et peaks olema veel üks täiendav äh, võimalus konsulteerida kodanikega, kus tõesti arvestatakse just kodanike huve arvestades ka sihtgrupi spetsiifikat. ma nõustun eh, Eurofoorumi kolleegiga näiteks, noored ei pea eh, otsuste eh, tegijateni minema, kui otsuse tegijad tahavad kodanikeni jõuda, siis mingu ise kohale kodanikeni, kodanike juurde, kas füüsiliselt kohale või siis võtku kuidagi elektroonilisel teel ühendust näiteks meil on äh, ühisalgatusi, niinimetatud crowdsourcing algatusi tehtud, igasuguseid äh, võimalusi on uute, äh, uute teemade tõstatamiseks ja mina olen nende seas, kes usub, et juba praegu peaks hakkama määrused muutma, mitte hiljem ja võib-olla veel üks aspekt, mida on vaja mainida. oluline on meie määrus läbi vaadata selleks, et registreerimistaset tõsta. suur tänu! Thank you, Mr äh, Kavrakova. Äh, suur aitäh, proua Kavrakova, äh, selle väga õpetliku sõnavõtu eest tema oli ka meie tänastest esinejatest viimane ning tahaksin kõiki selles arutelude voorus esinejaid tänada. Teie sõnavõtud olid väga stimuleerivad, nüüd on aga võimalik esitada küsimusi ja saada neile ka vastuseid ning tahaksin meelde tuletada, et selleks, et võimalikult palju inimesi saaks sõna võtta, on kõneaeg piiratud, kuigi ma olen täna pärastlõunal väga helde ja kõneaeg on kolm minutit. niisiis, küsige küsimusi, jagage oma seisukohti, tehke ettepanekuid, aga palun ärge kõnelge kauem kui kolm minutit. ma kahjuks ei näe teie nime, aga te saate sõna nime mu ees ei olegi. aga ma tutvustan. Aleksandrina Nemovitš, Euroopa Kodanikufoorumi direktum, tegemist on äh, võrgustikuga, kus on ligemale sada ühendust üle kogu Euroopa. me äh, äh, tegeleme kodanike osalusega, et esindame siis kodanike, kodanike ühenduste häält, teeme selle kuuldavaks otsuse langetamise protsessis ja meil on väga hea meel, et me saame täna kõrvelda Euroopa Liidu kodanikuks olemisest, aga ma pean ka tunnistama, et ma olen väga üllatunud, et päeva lõpp hakkab kätte jõudma. ja ma pole mitte ühegi sidusrühma või osaleja äh, suust ähm, midagi organiseeritud kodanike tegevuse kohta ning kui me lihtsalt piirdume kodanikuks olemisega, mis on seotud artikliga kakskümmend ja nelja õigusega, mis on enamalt seotud mobiilsusega, siis tõepoolest me räägime individuaalsetest kodanikest, kes kasutavad oma kodanikuõigusi, aga ma arvan, et aluslepingutes, eriti Lissaboni lepingust alates, on väga palju teisi võimalusi ja õigusi, mis millega peaks arvestama, me rääkisime siit äh, sellest, et põhiõiguste hartast on saatnud nüüd primaarne õigusallikas. ja ikkagi me millegipärast räägime individuaalsetest äh, asjadest, näiteks Euroopa kodanike algatusest, aga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kus siin äh, sellele, et artiklis üksteist räägitakse ka organiseerunud kodanike osalusest läbi kodanike ühenduste äh, Eh, või esindusorganite, eh, kui tsiteerida eh, seda artiklit, siis tuleb nad kaasata otsuste langetamise protsessi ja institutsioonid on kohustatud pidama selliste assotsiatsioonidega pidevat ja avatud dialoogi. meie organisatsioon on tegelenud juba aastaid ja oleme tegelikult teinud koostööd paljude teiste sarnaste organisatsioonidega. oleme tõesti Äh, üritanud äh, kaasat-, äh, osaleda siis Euroopa otsuste langetamise protsessis, oleme reageerinud avalikele konsultatsioonidele, teinud ettepanekuid, olime nende organisatsioonide hulgas, kes on teinud ka väga selgeid poliitikaalaseid ettepanekuid ja me tõesti loodame, et see kodakondsuse visioon tõesti hõlmaks nüüd ka äh, Äh, kodanike kollektiivse osaluse, kodanikuühiskonna organisatsioonide osaluse ja kui vaja, äh, siis meil on kaasas ka äh, poliitikadokument, kus on väga selged ettepanekud. me tugineme siin oma kogemusele kogu Euroopas, Euroopa kodanike aastale, kus me propageerisime kodanikega dialoogi. ja paljud teist juba teavad, aga me tõesti hindaksime, jah, kahjuks komisjonis ei ole keda, komisjonist ei ole kedagi kohal, kes küsimusele vastaks, aga võib-olla siin kuulajate hulgas on neid inimesi, kes suudavad väljendada lootust, et et oleks oluline, et need mured, millele siin on tähelepanu juhitud, leiaksid kajastamist komisjoni ettepanekusse, aitäh! ja teie kõrval istuv härrasmees soovis ka sõna, ei. kas rohkem küsimusi ei olegi? kõik on selge, kõik on lahendatud. meil on lihtsalt fantastiline kuulajaskond siin. hästi. suur aitäh äh, selle sõnavõtu eest ja nüüd on aeg siis meie kokkuvõteteks ja tahaksin siin tervitada proua Tiina Astolat, kes on Euroopa Komisjoni äh, õiguse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse äh, direktoraadi peadirektor. niisiis, proua Astola, teil on sõna. ma vaatasin valele poole ilmselt. palun. Äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel olla Euroopa Parlamendis ja mul on väga hea meel teha see kokkuvõte selle kohta, äh, kuidas Euroopa kodanikuks olemist kõige paremini ära kasutada. see on see teema, mida te olete täna arutanud praegu on väga hea aeg arutada kodanikelt saadud tagasisidet, tagasisidet, mida me oleme saanud konsultatsioonide käigus ja vaadata ka neid Eurobaromeetri uuringuid ja mõelda eh, sellele, kuidas me saaksime tõhustada oma ühiseid väärtusi, eh, parandada veelgi demokraatlikku osalust ning eh, muuta oma kaaskodanike elu kergemaks Euroopa Liidu kodanikud on meile öelnud, et nad soovivad, et nende häält võetaks kuulda, et rohkem tuleb teha selleks, et edendada Euroopa väärtusi ja õigusi. praeguses äh, olukorras on tõepoolest vajalik toetada meie ühiseid väärtusi, demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi ning äh, samuti äh, mittediskrimineerimist, kaasatust, sallivust ja mitmekesisust eurooplaste vastus äh, konsultatsioonide käigus oli väga selge. üheksakümnest vastajast üheksakümmend protsenti leidsid, et rohkem tuleb teha ühiste väärtuste edendamiseks koolides, noorsoo hulgas ja ühiskonnas tervikuna. seda tuleb teha ühiselt kõikide asjaomaste poolte poolt. liikmesriigid, aga ka kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, kes on kodanikele kõige lähemal, peavad siis olema kaasatud. samuti tuleb sellega tegeleda Euroopa tasandil, komisjon, parlament ja teised institutsioonid peavad sellega tegelema. seda kodanikud meilt paluvad seetõttu peame tegema kõik, mis meie võimuses, et kodanikud saaksid kasutada täiel määral Euroopa kodanikuks olemist. hea uudis on see, et Euroopa kodanikud täna teavad rohkem Euroopa Liidu kodanikuks olemisest kui kunagi varem, aga eh, sellest ei piisa. Eh, volinik Jourova hommikul oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles, et kodanikuks olek ei ole midagi teoreetilist, see annab kodanikele konkreetsed õigused või hüved. Euroopa Liidu kodanikuks olemine peaks tähendama seda, et inimene tunneb ennast Euroopa Liidus igal pool kodus ning meil on vaja rohkem konkreetseid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks. tihtipeale kodanikud ei tea selgelt, millised on nende õigused me kuulsime seda just eelkõneleja sõnavõtust ning kodanikud tihtipeale ei tea ka, mida teha, kui nende õigusi ei austata. kodanikud satuvad endiselt raskustesse, kui nad tahavad oma õigusi kasutada ja tihtipeale kaasneb nende ras-, kaasnevad nende raskustega pikaajalised menetlused ja infopuudus siis veel küsimus, kuidas Euroopa Liidu kodanike elu kergemaks teha. mina olen aru saanud, et eh, täna on juba arutatud väga paljusid häid mõtteid, näiteks, eh, näiteks selline abistav infovahend, eh, mis aitab kodanikel saada infot, kui nad teise riiki elama lähevad, näiteks kuidas nad ennast seal registreerida saavad ja nõnda edasi vaba liikumine annab kodanikele võimalusi õppida, reisida, äri ajada mujal Euroopas. avalik arvamus näitab, et kodanikud leiavad, et sellel on positiivne mõju äh, majanduskasvule ja sellega äh, kaasneb terve rida hüvesid Euroopa Liidu liikmesriikidele. rohkem kui kaks äh, kolmandikku see leiavad, et äh, vaba liikumine toob nende enda riigi äh, majanduslikke hüvesid. vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike jaoks äh, kõige kallimaks peetav õigus ning komisjon teeb koostööd liikmesriikidega selleks, et vaba liikumine toimiks veelgi paremini just nimelt kodanike hüvedeks, hüveks ja üritame siis toime tulla jäänud probleemidega. mina toetan liikmesriikide poolset reeglite rakendamist ja samuti toestan kohalike omavalitsuste kaasamist sellesse äh, protsessi ja see tähendab ka parimate tavade vahetamist. Euroopa Komisjon on juba saavutanud konkreetseid tulemusi Euroopa Liidu kodanikuks olemise vallas, näiteks meil on uued reeglid, mis puudutavad avalike dokumentide tunnustamist ja konsulaarkaitset konsulaarkaitse direktiiv on esimene oluline samm Euroopa kodanike õiguste ellurakendamisel selles valdkonnas. see tagab kodanikele parema kaitse kolmandates riikides, kui Euroopa Liidu kodanikud äh, satuvad olukorda, kus nad vajavad abi. Eurobaromeetri uuringud on näidanud ja seda mainiti ka enne, et konsulaarõigused on midagi sellist, millest inimesed päris kergesti aru ei saa, nad ei tea täpselt, mida need õigused täheldavad, kuidas neid kohaldada ja seega peab neid asju veel kodanikele seletama, kuidas ja kuna nad sellest äh, uuest õigusaktist võiksid kasu saada. Äh, daamid ja härrad, äh, nüüd mõne sõnaga ka poliitilistest õigustest, nagu komisjoni raportis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal selgub, peame jätkama jõupingutusi selleks, et tõhustada kodanike osalust valimistel. me peame jõudma noorteni ning eh, peame alustama nüüd, nagu täna hommikul mainis volinik Jourova. selle eesmärgi saavutamiseks on meil vaja anda paremat infot selle kohta, Äh, millised äh, muutused toovad erinevad Euroopa poliitikad kaasa kodanike igapäevaellu. kodanikud on seda nõudnud, me peame ärgitama kodanike huvi nende õiguste Euroopa poliitika vastu ja kui meil see õnnestub, siis äh, see tooks kaasa aktiivsema osaluse enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi. poliitiline legitiimsus äh, äh, nõndanimetatud ähm, esinumbrite süsteem on äh, samuti väga oluline nendes reformides ja äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne teise aasta valimisseaduse reform võib siinkohas olla ka otsustava tähtsusega ja seetõttu on seda teemat täna arutatud ja komisjon toetab Euroopa Parlamendi äh, ettepanekuid valimisseaduse reformi osas. samuti on väga oluline muuta Euroopa Parlamendi valimistel ja kohalikel valimistel osalemine kergemaks. peaaegu kaheksakümmend protsenti mobiilsetest kodanikest leiab, et oleks kergem hääletada, kui teatud häid tavasid järgitaks kõikjal. me peaksime tegema rohkem selleks, et edendada neid hea, häid tavasid, mis mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides juba on. komisjon on väga tänulik Äh, nende viljakate arutelude eest, mis meil täna siin toimusid ning äh, uute ideede eest. nüüd on vaja kodanike ideed äh, praktilistesse meetmetesse panna, me tugineme nendele ideedele kui kujundame tulevast poliitikat ja ja tahaksime teha konkreetseid ettepanekuid juba sellel aastal eh, järgmises kodakondsusraportis. nii et suur aitäh selle töö eest, mida te siin terve tänase päeva olete teinud ning ja eh, ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud siin olla, aitäh, aitäh, proua Astola selle sõnavõtu eest. Eh, see ei olnud veel viimane sõnavõtt. Te küll tegite mõned kokkuvõtted, aga nüüd veel mõned lõpusõnad. ja, ja minu kallis kolleeg Cecilia, kes on petitsioonide komisjoni esinaine, võtab nüüd sõna siis nendeks viimasteks märkusteks. aitäh. Verse speakers, participants, it's been a pleasure. armsad saadikud, armsad osalised, Euroopa Parlamendi jaoks oli suur au võõrustada seda kohtumist oma hoones, suur tänu komisjoni esindajatele, suur tänu parlamendi neljale komisjonile, kes aitasid seda olulist sündmust organiseerida. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, eksperte, petitsiooni esin-, esitajaid selle väärtusliku panuse eest meie tänastesse aruteludesse. ma loodan, et me leidsime kõik piisavalt inspiratsiooni ja et me oleme kõik piisavalt vaprad, et edasi minna nende raskete ja vahel poliitiliselt tundlike teemadega, millest täna kõneldi ma olen väga rahul sellega, et kolleegid, kes ei kuulu petitsioonide komisjoni, vaid teistesse Euroopa Parlamendi komisjonidesse, said täna kuulata mõningaid petitsioonide esitajaid, kes oma konkreetsete muredega meie poole olid pöördunud. petitsioonide esitajate panus on oluline infoallikas meie jaoks õigus, sea-, seadusandjatena kõikides meie koja komisjonides ning mina petitsioonide komisjoni esinaisena kinnitan teile, et mina koos oma, meie sekretäriaadi ning osakonna juhatajaga anname endast parima selleks, et tegeleda petitsioonide esitajate muredega võimalikult tõhusalt. keegi ütles täna ja ma tsiteerin, mida me täna täpselt teeme? me räägime õigusest õigustele minu arvates oli see suurepärane väljend. vahel räägime me kodanikest kui tarbijatest ja meie, selle koja valitud liikmed ja poliitikud kõikidel tasanditel, peavad kodanikke lihtsalt valijateks. me peame sellest lahti saama. me oleme kõik kodanikud, mõned meist on valitud vahel oleme me tarbijad ja vahel esitame me petitsioone, aga me oleme kõik kodanikud. ja meie poliitikutena peaksime lõpetama valijatest rääkimise ja rääkima pigem oma kaaskodanikest, seeläbi oleks dialoog palju huvitavam. ja lõpetuseks tahaksin tänada teid kõiki, kes te osalesite tänasel üritusel, suur tänu tähelepanu eest ja suur tänu teie huvi eest Euroopa Liidu kodakondsuse küsimustesse praktikas. jätkame, äh, ootame järgnevat dialoogi ning veel kord suur tänu kõigile osalistele, kõigile panustajatele ja kui te leiate, et teil on mingi probleem, äh, millega pöörduda Euroopa Parlamendi poole, siis ärge kõhelge. suur tänu!